Bon après-midi, kolleeg. Bon après-midi, madame Georgi. tere pärastlõunat kõigile Georgievale ning äh, arengukomisjonile. me arvestades äh, proua Georgieva erinevat äh, kogemusi ning pädevust humanitaarvaldkonnas ning seda portfelli, alustame oma kuulamisega. vastavalt äh, juhistele komisjoni volinike heakskiitmisele äh, ning äh, määrustiku artiklile seitseteist kõigepealt hinnatakse üldist pädevust volinikukandidaatide puhul ning samuti ka nende isiklikku sõltumatust. parlament samuti hindab vastava, pädevust vastavas alas selle portfelli ulatuses juba on vastanud volinikukandidaat kirjalikult äh, parlamendi poolt esitatud küsimustele ning vastused on ka laiali jagatud. enne kui ma tööga alustame, tahaksin äh, lühidalt äh, anda ülevaate tänase kuulam-, kuulamise kulgemisest. kõigepealt poliitilised deklaratsioonid, mis on välja toodud humanitaarabi valdkonnas ning kriisi haldamise valdkonnas kõigepealt äh, on siis voliniku äh, kandidaadi kõne, mis ei peaks ületama kümmet minutit äh, ja siis järgneb tund nelikümmend viis, kaks, kaks tundi nelikümmend viis minutit küsimusi ning vastusi, kus saavad kõik poliitilised fraktsioonid küsimusi esitada. ja tegemist on siis teatud pingpongi matšiga, kus kolm ja pool minutit on küsimusele-vastusele kokku aega. on võimalus esitada esialgne küsimus ning seejärel ka täpsustav küsimus, kui sellele peaks äh, vajadus tekkima ja siis on volinikul kolmkümmend äh, sekundit aega vastamiseks. nelikümmend viis minutit on äh, saadikutel aega küsimuste esitamisele täpsustaksin ka seda, et jätkuküsimused äh, peavad äh, olema äh, konkreetselt seotud esimese küsimusega ja uusi teemasid jätkuküsimuste puhul ei tohiks tõstatada. ja mul on õigus mitte lubada esitada täpsustavaid küsimusi, mis ei ole teemaga seotud. meil on võimalik kasutada nii-öelda catch the eye menetlust, kus on võimalik esitada siis vabas vormis küsimusi volinikukandidaadile. ja aega on saadikutel siis viisteist kuni kakskümmend sekundit selleks, et küsimusi esitada ning loodan, et ka volinikukandidaat oma vastuses äh, saab öö, äh, olla võimalikult napisõnaline meil on ette nähtud aeg selleks, et volinikukandidaat saab täpsustada oma vastuseid nendele küsimustele, millele ta algselt kas täielikult või rahuldavalt ei vastanud. me oleme siia kutsunud ka keskkonna ning välisasjade komisjonide esindajad tänasele kuulamisele ja ma sooviksin kolleege nendest komisjonidest tervitada kuulamise lõpuks äh, äh, kutsuksin üles äh, proua Georgievat esitama omapoolse lõppsõna, kui ta seda soovib. debatt edastatakse kõikides Euroopa Liidu keeltes. küsimuse esitajad saavad küsimusi esitada enda emakeeles. peame arvesse võtma ka seda, et küsimusi tõlgitakse ning vastuseid tõlgitakse, seetõttu seda silmas pidades ka sõnavõttude tempo puhul Äh, samuti edastatakse audioülekannet praegusest kuulamisest ja see jääb kättesaadavaks äh, kuulamiste leheküljel ka tulevikus. nüüd annaksin sõna härra Kasmarekile äh, Rahvapartei fraktsioonist. suur aitäh, proua esinaine, proua volinikukandidaadid, proua volinikukandidaat, daamid ja härrad, meil on väga hea meel, et me saame äh, teiega rääkida nendest küsimustest, mis on meie komisjonile eriti südamelähedased. Lissaboni lepingus nimetatakse humanitaarabi esimest korda Euroopa Liidu välispoliitika osaks ning esimest korda on meil ka volinik, kes hakkab vastutama humanitaarabi valdkonna eest see, et on loodud eraldiseisev portfell, näitab nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide soovi pidada humanitaarabi küsimust väga tähtsaks ning edendada Euroopa Liidu rolli rahvusvahelisel areenil. see on samm väga õiges suunas, kuivõrd Euroopa Liit on olnud humanitaarabi andjate seas üks suurimaid ja nüüd tuleb rohkem keskenduda humanitaarabi andmise koordineerimisele ja sidususele ning me peame valmistuma ka uuteks väljakutseteks, mis üleilmsel humanitaarabi andmisel on. Need väljakutsed, need ülesanded on kõik väga keerukad, nagu me oleme näinud ähm, hiljutise Haiti katastroofi näitel. ning üks tähtsamaid ülesandeid kahtlemata on see, et me suudaksime neutraalselt ja tõhusalt anda humanitaarabi. reaalsus on sünge ja kahjuks peame me sageli rääkima traagilistest sündmustest ja sellest, kuidas on traagiliselt hukkunud humanitaarabi töötajad. see trend tuleb äh, ümber pöörata. sõna härra Bermanile, äh, sotsiaaldemokraatidele. mikrofon, no. Madam Commissioner Designate, humanitarian proua volinikukandidaat, humanitaarabi, nagu te teate, on pidev võitlus, võitlus äh, nii siis võimukate kui tööstusarengutega, kus nemad võitlevad siis äh, nõrgemate gruppidega, näiteks naised või lapsed. tänapäevaste konfliktide esimesed ohvrid ongi lapsed ja naised tavaliselt. abi nendele, kes kannatavad, on oluline. Äh, uued, äh, uued uute humanitaarabi saadetiste kohalejõudmine võib olla edasiste võitluste eh, põhjuseks. mõnikord me peame aut-, austama humanitaarseadust eh, ning eh, mõnikord me peame seda tutvustama nendele, kes seda ei pea prioriteediks. Haiti lootuskatastroof on, on hoopis teistsugune kui inimese poolt põhjustatud katastroofid. tõsised dilemmad on seal Eh, inim-, eh, inimesed eh, on võimelised ka üksteisele kahju tegema, nagu me oleme näinud. tagasihoidlikkus on viimane asi, mida ohvrid meie käest soovivad. jah, meie fraktsioon on teiega, kui te toetate ja tugevdate humanitaarpõhimõtteid üle kogu maailma, kus te näitate seda, et meie tahame tõsist ja korral-, tõsist tulevikku humanitaarvaldkonnas. me tahame, et teie töö äh, annab äh, kindlalt abi Euroopa poolt. härra Görens, Alde, palun. Euh, aitäh, proua esinaine. kõigepealt äh, alustame selle vastusega, mida on rahvusvaheline kogukond andnud Haiti katastroofile. ja nagu kogemus näitab, siis teie, proua Georgieva, olete see volinik, kellel, kelle vastutusalas on just välja tulla vastusega nendele keerukatele küsimustele, mis humanitaarabiga seonduvad. teiseks teil on väga palju koostööpartnereid, kõigepealt kakskümmend seitse liikmesriiki, ja ka teised volinikud, kelle valdkonnad teie valdkonnaga äh, kattuvad, samuti on teil äh, tegemist äh, nende isikutega, kes meilt abi ootavad, need, kes ootavad antiretroviraalseid ravimeid ja teil on vaja astuda dialoogiga parlamendiga, kes ootab teilt, et te vastavalt Lissaboni lepingule tegutseksite, mis näeb ette kohustuse humanitaarvaldkonnas töid koordineerida La parole est à Catherine Gress des Verts. Catherine Gress, Rohelised. Madame proua Georgieva, teie pühendumus ja teie vastused kirjalikele küsimustele on vägagi julgustavaks signaaliks meie äh, fraktsioonile. me mõtleme kõik nendele vastustele, mida katastroofidele tuua ning samuti kliimamuutustele, kõik katastroofid ei ole seotud kliimamuutustega, nii nagu näitas Haiti, kuid paljud sellest, sellest, mis praegu toimumas on seotud kliimamuutusega, kõik need eh, klimaatilised eh, katastroofid, mida me näeme humanitaarabi valdkond on väga tugevalt seotud ka teiste poliitikavaldkondadega, mis aitavad ennetada kriise ja minu küsimus on järgmine. millised on teie konkreetsed ettepanekud äh, katastroofide ärahoidmiseks, mis on seotud just kliimamuutustega ning äh, mida pakuksite välja lahendustena oma kolleegidele komisjonis? meie fraktsioonile tekitab äh, muret portfellide ümberjagamine või nende port-, portfellide killustatus nende teemade osas? härra Deva Esser, palun. lugupeetud volinikukandidaat, meil on hea meel näha, et teil on väga palju kogemust selles valdkonnas, mille portfelli te saate. humanitaarabi on midagi sellist, mida antakse pärast äh, nõndanimetatud humanitaarsekkumist ja väga tähtis on teisi inimesi kaitsta, see on meie kui inimolendite vastutus kuid me ei tohiks ähm, hakata, me ei tohi minna vastuollu riikide suveräänsusega, kuigi viimasel ajal on näha, et riigid kasutavad humanitaarabi andmise olukordi ära selleks, et oma suveräänsust tugevdada. mida teie arvate, kas me peaksime sekkuma näiteks äh, Darfuris ja aitama selle piirkonna riike et nad ise muutuksid tugevamateks, et nad ise suudaksid teha neid asju, mida nad peaksid tegema, kuid praegu ei suuda. ma arvan, et see on väga tähtis aspekt meie tulevases humanitaarabi andmise töös. ja lisaks sellele ma usun ka, et Euroopa Liidul on väga tähtis roll, sest humanitaarabi andmine on poliitiline küsimus, samas selle abil kaitstakse inimesi, päästetakse elusid ja luuakse ka äh, töökohti ning konfliktijärgsetes piirkondades on inimestel võimalik endale üles ehitada parem elu. võttes arvesse seda suurt äh, vastutust, tahaksingi ma teada, millised on teie mõtted selles vallas? Gabi Simmer-Kuue, palun um,. Ja, für die Linke möchte ich meine hier auf der Seite. ma tahaksin öelda mõned sõnad oma ootuste kohta. see meie uus kandidaat ja te-, ja te, seoses sellega siis äh, on äh, portfell seotud äh, ühtekuuluvuse ja läbipaistvuse poliitikaga. näiteks nüüd me kaasame ka sellised küsimused nagu katastroofide ennetamine ja mina tahaksin öelda mõned sõnad selle kohta, et mida teie arvate sellest, kui seata Euroopa Liidu abifond, millega kindlustada, et riigid, kes kannatavad looduskatastroofide tõttu, saaksid kasutada finantsressursse ja kus eh, me peame mõtlema ka selle peale, et mitte kõik, eh, kõik sündmused ei ole kaetud eh, Euroopa Rekonstruktsioonipangaga, tingimustega. veeküsimus. see, mis on loo-, mis on loodud, fondid, mis on loodud AKV riikidele, peaksid laienema ka teistele riikidele, nii et puhas vesi oleks kõigile kasutada. Mario Borges, EFT, palun. Il commissario designato nella sua, nelle sue risposte alla oih, aitäh, härra esimees. et, et kandidaat on vastanud kirjalikult küsimustele. Ehm, nagu mulle tundub, ta on, ehm, me ei ole saanud vastust ehm, küsimusele, kuidas te näete tööd, Euroopa Liidu tööd või seda, mida Euroopa Liit tegi kohe pärast Haiti, Haiti tragöödiat? mitu päeva, isegi mitte nädalaid oli see selline must auk maailmas. see jättis väga kurva pildi, tundus, et sekkumine on koordineerimata, oli väga kallis äh, riik, see oli väga kallis äh, jõupingutus äh, riikide ja valitsuste poolt, kuid see ei toonud endaga kaasa nii palju mõju, kui ta oleks võinud. mis, mis mõte on abipakettidel, mis lastakse, visatakse alla Äh, taevast, kui seal ei ole mingisugust äh, äh, loogikat, kus tegelikult need ju kätte saavad hoopis tugevamad, mitte kõige nõrgemad, kes seda vajaksid. eriti, mida te võiksite öelda meile järgmiste punktide kohta? kas te arvate, et on vajalik suurem läbipaistvus siis kulude kohta ka mittetulundusühingute osas, sest näiteks Haitis nad tahtsid, panid küll kõik oma logod eh, televiisorisse nähtavaks. ning eh, kokkuvõtted või nii et eh, kõigepealt siis sõjaline roll humanitaarabis on viimane küsimus. nüüd volinikukandidaadile sõna kümneks minutiks sõnavõtuks lugupeetud äh, proua esinaine, lugupeetud äh, pearaportöör, lugupeetud liikmed, daamid ja härrad. minu jaoks on väga suur au ja ka privileeg, et saan täna siin viibida volinikukandidaadina, kes hakkab tegelema rahvusvahelise koostöö humanitaarabi ja kriisidele reageerimisega. kahtlemata on tegemist ka väga suure vastutusega Need meie maailmas, kes vajavad abi kõige rohkem, peavad seda komisjoni kõige tähtsamaks portfelliks. ja selle portfelli loomisega tunnistab Euroopa Liit ka kahetsusväärset trendi. seda, et on olemas ja järjest rohkem ilmneb äh, looduskatastroofe ja tehiskatastroofe ning äh, kindlasti on tegemist selle portfelli loomisel ka väga õige sammuga, sellepärast et äh, see liidab humanitaarabi ja tsiviiltaseme reageerimise. Need kaks asja kuuluvad kokku ning ähm, rõhuv enamus, ma sain teada, et rohkem kui üheksakümmend protsenti kõigist Euroopa Liidu elanikest soovivad näha, et Euroopa paremini reageeriks ähm, katastroofide puhul ning äh, annaks tõhusamat abi kõikjal maailmas. kuna erinevad kõnelejad on seda juba nimetanud, saan ka mina kohe minna selle teema juurde. me oleme praegu äh, sellise kriisi keskmes, mis on rohkem kui saja viiekümnele tuhandele Haiti elanikule maksnud nende elu. sõnades ei ole võimalik väljendada äh, kurbust, mida tunnevad need, kes on selles kriisis kannatada saanud ja mida meie tunneme nende pärast enne kaheteistkümnenda jaanuari maavärinat ähm, võitles Haiti erinevate struktuuriliste probleemide ning kahe tuhande kaheksandal aastal äh, toimunud orkaani tagajärgede kõrvaldamisega ning raskelt ähm, kätte võidetud edusammud on äh, nüüd äh, kõik haihtunud. Haiti peab uuesti alustama nullist, kuid ta ei tee seda tööd üksinda. kui mind kinnitatakse voliniku ametikohale, siis on minu esmane kohus tagada, et meie, eurooplased, anname Haitile parimat abi, mida Euroopa Liidul on võimalik anda. tegelikult olen ma muidugi põhjalikult tutvunud sellega, kuidas komisjon ja liikmesriigid juba on reageerinud ning mulle avaldas sügavat muljet see, mida on Haitil tehtud. meie tsiviilkaitse ja humanitaarabi teenused toimisid väga tõhusalt ja väga äh, kiiresti. esimesel päeval pärast maailmavärinat, pärast maavärinat andis äh, andis komisjon kolm miljonit eurot ning äh, teisel päeval asusid humanitaarpartnerid ja tsiviilkaitsetöötajad äh, tööle selle nimel, et kümned tuhanded haitilased saaksid puhast äh, joogivett. kakskümmend viis Euroopa liikmesriiki saatsid sinna oma toetust, oma toetajaid ja seda tööd koordineeris Tsiviilkaitse Seire- ja Teabekeskus. loomulikult tuleb ka aru saada, et et alguses juhtis seda tööd ÜRO, kuid äh, siis äh, inimene, kes sellega tegeles, äh, hukkus. kuna ÜRO maja samuti varises kokku. kuid ähm, Euroopa on andnud äh, ka väga palju rahalist abi, lubades anda äh, viissada miljonit eurot nii koheseks abiks kui ka pikaajaliseks rekonstru-, rekonstruktsiooni abiks ning lisaks sellele on annetusi teinud ka eraisikud, mis näitab seda, millist solidaarsust tunnevad Euroopa Liidu kodanikud nendega, kes abi vajavad. praegu on Haitil vaja lahendada kaks ülesannet, need mõlemad on väga prioriteetsed kõigepealt eh, me peame koheselt eh, ja otsustavalt eh, jätkama praeguse abi andmist, mis tähendab seda, et inimesed peavad saama peavarju, toitu ja vajadusel ka meditsiiniabi. kuid ehm, teine väljakutse seisneb selles, et meil tuleb integreerida pikaajalist abi. kahtlemata saavad kõik aru, et kokkuvõttes sõltuvad tulemused sellest, kas Haiti valitsus suudab haarata juhtohjad ja seda operatsiooni juhtida meie oleme ette näinud sada miljonit eurot mittehumanitaarabi andmiseks, mis on siis ennekõike mõeldud, mõeldud selleks, et äh, taastada valitsuse funkts-, funktsionaalsus ja teenuste pakkumine. järgmisel nädalal läheb komisjon rahvusvahelisele missioonile Haitisse, et ette valmistada ühiste vajaduste hinnang, mis siis näitab, milliseid ühiseid pingutusi tuleb tulevastel aastatel teha me peame ähm, Haiti kriisi katastroofi järgselt muidugi küsima ka seda, mida kõik endalt nagunii küsivad, kuidas me saaksime toimida kiiremini, niimoodi, et Euroopa ähm, annaks abi kiiremini, tõhusamalt ja integreeritumalt siis, kui toimub järgmine katastroof. mul on väga hea meel selle üle, et järgmisel nädalal äh, kui toimub mitteametlik Euroopa Ülemkogu, hakatakse arutama ka Euroopa Liidu katastroofidele reageerimise valmidust ma kahtlemata äh, jälgin väga hoolikalt äh, nõukogu arutelusid ja ma kavatsen äh, oma töös lähtuda ka teistest dokumentidest Barnieri raportist, mis tuli välja aastal kaks tuhat kuus ja millele juba tegelikult on järgnenud erinevaid samme, kuid kahjuks ei ole veel piisavalt koordineeritud lähenemist tegelikult äh, Barnieri raporti eelselt olid samuti olemas asjakohased äh, dokumendid ning äh, neid küsimusi, neid dokumente ja erinevaid võimalusi kavatsen ma arutada ka teie komisjoniga niipea kui võimalik. lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, me kõik teame, et maailmas on liiga palju selliseid kohti nagu Haiti, kus üleujutus või orkaan või etniline konflikt põhjustab ähm, inimeste hukkumist ning tõukab miljonid isikud, äh, tavaliselt äh, naised ja lapsed, äh, elama süvavaesusse. kas tegu on Bangladeshis toimuva üleujutusega või konfliktiga Sudaanis, tulemus on ju ikkagi sama, inimesed kannatavad. igal aastal kannatab loodusliku loodus- või tehisliku katastroofi all kolmsada miljonit inimest ning kohutavalt paljud, vähemalt nelikümmend kaks miljonit inimest on sunnitud oma kodudest lahkuma ja neist saavad sisepagulased või äh, inimesed, kes liiguvad teistesse riikidesse. ja kahtlemata on selliseid õnnetuid inimesi tulevikus veel rohkem, sest äh, meil on kliimamuutus, kiire linnastumine ja äh, riikid, riigid, mis on väga ebakindlad. seetõttu on, ähm, olen ma täna tulnud siia selleks, et teile anda lubadused. juhul, kui mind kinnitatakse voliniku kohale, siis püüdlen ma selle poole, et äh, esindada neid, kes on tõeliselt hädas. ma edendan prioriteete, milles on kokku lepitud Euroopa humanitaarabi andmise konsensuses see tähendab siis seda, et tuleb anda tõhusamat abi, paremini reageerida äh, kriisidele ja katastroofidele, paremini koordineerida abi andmist Euroopa Liidus ning ka humanitaar, äh, humanitaarpartnerite ja militaarpartnerite vahel. see on väga keeruline küsimus, kuid ma kavatsen sellega tegeleda. samuti kavatsen ma nõuda rahvusvahelise humanitaarabi, äh, humanitaarõiguse austamist ja ma kavatsen võtta sõna selle vastu, kuidas praegu tapetakse humanitaarabi töötajaid, kuidas kuritarvitatakse vange ning selle vastu, et seksuaalvägivalda kasutatakse sõjapidamise vahendi, vahendina, millega hävitatakse süütute inimeste elusid. ma püüdlen selle poole, et vähendada katastroofiriski ning suurendada meie võimekust tulla toime kliimamuutuste humanitaaralase mõjuga ning ma kavatsen tugevdada tsiviilkaitseinstrumenti ma rakendan Lissaboni lepingu poolt antud mandaati selleks, et luua Euroopa Vabatahtlik Humanitaarkorpus, kasutades selleks erinevaid ekspertteadmisi, mis on erinevatel humanitaarabi andjatel ja luues platvormi selleks, et Euroopa väärtused tõesti toimiksid. ja äh, lõpuks kavatsen ma koos äh, oma volinikest kolleegidega teha kindlaks, et me kasutame ressursse tõhusalt, et me tõesti suudame parandada oma tegevuse koordineeritust ning et teised Euroopa kodanikud võiksid olla uhked selle üle, ähm, mida me teeme humanitaarabi valdkonnas, nagu tegelikult nad võivadki olla uhked, kui me vaatame Haiti näidet. me elame ajal, kus vajadused on järjest suuremad, ressursse on vähem ja nende pärast võisteldakse, seda nii Euroopa Liidus kui kõikjal, kus tegeldakse arenguküsimusega. ning kuna vajadused on suuremad, kuid eelarve väiksem, on koordineerimisküsimus, koordineerimine komisjoniga, liikmesriikide vahel, teiste partneritega eriti oluline komisjoni siseselt ähm, on vaja teha tihedat koostööd äh, baroness Ashtoni ja härra Piibalksiga, siis on mul võimalik ära kasutada komisjoni täielikku potentsiaali ning saavutada meie ühised eesmärgid. ma kavatsen teha tihedat koostööd ka teiste volinikega, kes tegelevad siseasjade, äh, keskkonnaküsimuste ja kliimamuutustega, äh, koostööd teha valdkonnas, mis puudutab kriisidele reageerimist. lugupeetud parlamendiliikmed, oma tööaastate jooksul olen saanud väga tähtsa, kuigi väga lihtsa õppetunni. ükski inimene ei saa saavutada edu, kui ta teeb kõike üksinda, kuid kui me teeme kõike koos, siis on võimalik ehm, saavutada tõeline edu. ning ehm, just ehm, selles vaimus, selle uskumusega tulin ma täna sellele kuulamisele ja kui mind kinnitatakse ametnik, kui mind kinnitatakse volinikuks, siis soovin ka edaspidi selles vaimus töötada. suur aitäh! Nous avons maintenant notre première séance. nüüd esimene Catch the Eye võimalus, mis siis äh, puudutab äh, ta niinimetatud humanitaardefitsiiti, seda, et äh, humanitaarvaldkond on erinevate portfellide vahel killustunud välisasjade, keskkonna ning siis humanitaarabi portfelli vahel nii et äh, kakskümmend sekundit küsimusteks. härra Fifaks, Excel, palun. suur tänu, proua Georgieva. Sahara elanikud on olnud sunnitud oma elukohast lahkuma Lääne-Saharas ning on väga kitsastes oludes, kuidas te neid soovite aidata? proua volinikukandidaat. We have been uh... komisjonis äh, ning vastavas peadirektoraadis äh, oleme me püüdnud teha kõik selleks, et sellel äh, probleemil ei oleks väga kaugeleulatuvaid negatiivseid tagajärgi, väga rasked on seal keskkonnaolud ja oluline siinkohal on mitte neid unustada, neid inimesi, ja muidugi saab see olema oluliseks teemaks minu jaoks ja me peaksime kindlasti pöörama enam tähelepanu nendele niinimetatud unustatud kriisidele järgmise komisjoni koosseisu puhul, aitäh. proua Gomes. In Sudan, the first recipient of EU Sudaanis äh, Euroopa Liidu humanitaarabi esimeseks äh, abisaajaks äh, on isik, keda uuesti valitakse varsti presidendiks Airis, on ÜRO vaatlejad kohal, seal ei ole MTÜ-del piisavat vahedust, vabadust tegutsemiseks kuidas te kavatsete sidusust tagada? kõneleja mikrofon võeti ära. proua volinikukandidaat, teil on sõna. humanitaarabi äh, keskmeks äh, peab äh, olema tõepoolest abistamine ning inimestest hoolimine. inimesed kannatavad ja väga tihti mitte enda süüd ja seetõttu väärivad äh, nad meiepoolset abi ja toetust. meil äh, ei ole väga palju võimalusi valitsustele survet avaldada, nii nagu Sudaani puhul äh, ei ole ju arenguabi sellele riigile ja sellel on ka põhjused, väga hea põhjus või õigemini öelda, väga halb põhjus. kui me räägime siin sõdadest või looduskatastroofidest, siis humanitaarabi peab äh, lähtuma mitte poliitilistest mõõtmetest. me ei tohiks äh, kindlasti äh, lasta humanitaarabil sattuda nende kätesse, kes iga hinna eest soovivad võimul püsida. ja seetõttu me peame tagama ka humanitaarabi jagamise koha peal, mitte ainult valitsuste kaudu. Madame Cretu proua Gretu. mulțumesc foarte mult uh, și mai ales mulțumesc pentru uh, suur tänu. ja aitäh selle suhtumise eest, mida te näitasite väljas Haiti katastroofi suhtes, te tõepoolest alustate komisjonis tegevust äh, selle enneolematu kriisi tingimustes, äh, mis näeb ette siis Haiti täieliku ülesehitamise, uuesti ülesehitamise. kuidas äh, te hakkate tegema koostööd proua Ashtoniga selles valdkonnas ning samuti arenguvolinikuga, palun? Is... aitäh, see on väga oluline küsimus, eile kohtusin esimest korda arenguvoliniku kandidaadiga ja just seda küsimust me arutasime, kuidas me tagame selle, et Haitil töötame sidusalt ja tihedas koostöös. me e, mõlemad nõustusime selles, et vajadus humanitaarabi järele saab Haitil olema veel päris pikaajaline sellistes äh, olukordades seisame alati vastakuti dilemmaga ühelt poolt kiirus ja teiselt poolt jätkusuutlikkus. kõigepealt anda kiiret abi, peame tegutsema kiirelt, kuid samas selle mõju pikendamiseks peab alati tegema koostööd riigi valitsusega, kuid me teame, et ka valitsus sai sama äh, hävitava löögi kui Haiti rahvas. nii et äh, siin on õppetund ka tsunami jätkan seda hiljem. tegemist on catch the eye'ga, kõik käibki kiiresti, ütleb esinaine. härra Aftenis, palun. aitäh. me, me oleme näidanud küll äh, arenguriikidele, kuid mis meie, näiteks äh, metsanduse küsimus, mis äh, mõjutab nii Eh, mis mõjutab eh, ka inimeste eluolu ning samuti ka vaesust. Need algut-, algatused, kas te toetate neid ka muues programmis? Thank you for this question, I am very aitäh eh, selle küsimuse eest, ma olen nende algatustega väga tuttav. keskkonnadirektiiviga töötades ma töötasin ka sellega, siis metsastamine ja metsade hävimine on on minu huvi keskmes olnud küll. ma usun, et metsade hävitamine on ka, on kahe, mõjutab kahekümne protsendi ulatuses kliimamuutused. miks ei ole minu see portfellis, see on äh, teise voliniku portfellis, me teame, et metsade äh, kaotamine, kadumine vähendab ka põllumajanduslikku tootlik-, tootlikkust ning see mõjutab ka riiki. seetõttu laiemas äh, perspektiivis äh, ökoloogilist tasakaalu ja jätkusuutlikkust äh, saades ja tahtes me peame mõtlema ka metsade rollile ning see on meie arengu, arengu küsimuse, võtmeküsimuse. proua Pestelund, viimane võimalus küsimuse esitamiseks praegu. aitäh! mina tahaks teada, teie kui volinik, kuidas te töötate või kindlustate seda, et meil oleks äh, koordineeritud ja äh, arengupoliitika, ma mõtlen siin äh, kalandus- ja kaubanduskokkuleppeid, sellepärast et me peame mõtlema seda, et arenguperspektiivid ka siin on olulised oh.. palun, proua volinikukandidaat. see, see jällegi ei ole minu portfelli vastutusala aga mul oli väga hea meel näha, et äh, president Barroso äh, ütles, et meie kolleegium peab töötama meeskonnana ning äh, see dimensioon ja see aspekt siduda nii-öelda kurbus siis kliimaga seotud küsimused ka meie oma tööga et näha, mis, mis põhjustab probleeme üle kogu maailma. see ei ole otseselt minu vastutuse all, aga meie oma kolleegiumis me peame need kõik äh, kokku panema üheks teemaks ja ma toon äh, selle oma ja kasutan ära ka oma professionaalse ekspertiisi selles küsimuses ja oma, seoses oma portfelliga äh, ma annan ka endast parima töötada selle teemaga nüüd äh, alustame küsimuste ning vastuste esimese vooruga. nelikümmend viis sekundit äh, äh, kõigepealt küsimusel ning siis minut nelikümmend viis vastuseks. EPP, palun. aitäh, proua esimees ja mul oli hea meel kuulda seda, mida me kuulsime Euroopa Liidu kohta. Euroopa Liit on suurim abiandja kui me vaatame Haitit, me näeme ameeriklasi, me näeme seal äh, prantslasi, äh, iirlasi, me ei näe tegelikult äh, Euroopa Liitu seal. mina tahaksin, et meil oleks ennetav reageerimine konkreetse katastroofi puhul, nii et nagu näiteks Haiti puhul, nii et me näeme oma lippu seal, me näeme, et Euroopa Liit on seal esindatud, mida te teete selleks, et see oleks nii? By... kõigepealt ma tahaksin öelda, et Euroopa kodanikud äh, saavad olla ja peavad olema uhked. Euroopa annab äh, kuuskümmend protsenti abist, äh, rohkem kui viiskümmend protsenti humanitaarabist. Euroopa Liit toob väärtused arengusse, mis aitab meil ehitada parema maailma meie lastele kui ma vaatasin Barnier raportit, siis ma sain sealt hea mõtte, et eh, kuidas parandada, koordineerida tööd ja, ja siis eh, ma küsisin oma loodetavasti tulevastelt kolleegidelt, et kuidas on nii, et see ei ole eh, rakendatud, kuid erinevatel riikidel on erinev perspektiiv selles valdkonnas. ka subsidiaarsuse printsiipi tuleb silmas pidada kuid äh, öelnud seda ja teades, mida me teame, äh, äh, saja, järgmise saja aasta jooksul üleujutused sagenevad ja see meie jaoks on oluline, et Euroopa Liit ehitaks üles integraalsema, struktureerituma, ma ei taha öelda, et tsentraliseerituma, aga struktureerituma lähenemise, mis need võimekused ära kaardistab ja mis toob nad äh, kokku ja ühendab need ja siis oleks loomulikult väga tore, et meie kui eurooplased, loomulikult, äh, meil on loomulikult, äh, me me, meie oleme väiksed, väike riik, me oleme viimased liitujad ja meil on väga uhke öelda, et me oleme eurooplased, aga me peame töötama veenmaks riike, et see on oluline ning me peame aru saama ka selle, et mis mis on see, mis, mis teeb meid suuremaks ja mis võimaldab meil paremat konsensust saavutada? nii nagu siis Haiti puhul näiteks. aitäh, härra esimees. meil on eh, ettepanekud, eh, nagu te teate, ja kas me ei võiks seda, eh, kas me ei võiks seda ideed, et et meil oleks ikkagi see Euroopa Liidu lipp olemas, et need, kes, kes tahavad seda teha, nii et inimesed, kes maksavad seda raha, näeksid ka seda tulemusi. The... see on küsimus, millest ma näen, mille puhul ma näen, et, et parunes Ashton ja teised volinikud, asjasse puutuvad volinikud ja mina töötame koos. see eh, humanitaarabi perspektiivist Äh, siis äh, sõjaliste jõudude kaasamine on viimane võimalus. humanitaarabi äh, puhul on see, et kui, kui katastroof on sellise ulatusega nagu Haitil, siis te kaasate ka võimekused, mis tsiviilkaitses ei ole võimelikud. sõna härra Berman. proua volinikukandidaat, see kuidas on portfellid välissuhete asjus jagatud, tegelikult muudab ju väga raskeks Euroopa Liidul ühtse häälega kõnelemise, kuigi Lissaboni leping seda justkui ette näeks. arengukoostöö instrumendid Ashtonile, Euroopa Arengufond härra Piibalksile. see, see ei ole sidus. ma loodan, et härra Barroso aasta, aja jooksul äh, seda muudab, äh, seda mõtteviisi ja mõlemad instrumendid annab ühe voliniku kätte nii et äh, kõrge esindaja saaks endale järelevalve rolli. mida teie arvate sellest, kuidas portfellid on jaotatud? ma leian, et ma leian, et minu portfelli puhul on tegelikult sisemine loogika täitsa olemas. esiteks tõesti antakse hääl neile, kellel muidu häält ei ole minu portfelli kaasamine on kasulik neile inimestele, kes abi vajavad. teiseks on humanitaarabi portfell loogiline portfell sellepärast, et ta keskendub ennekõike humanitaarabile, aga kaasab ka tsiviilkaitse, mis on tähtis element katastroofile reageerimises. ja ma usun, et rahvusvaheline koostöö on oluline igaühele, kes tegeleb humanitaarabi andmisega. ühesõnaga, me ei räägi ükskõik millisest rahvusvahelisest koostööst, vaid sellisest, mis on seotud minu portfelliga. ma võin paremini jõuda ähm, Aasia ja Ladina-Ameerika piirkondadeni, kus on juhtunud äh, mõni katastroof. ma võin kasutada näiteks ASEAN-i organisatsioonina, te mäletate kindlasti isegi näiteid, mil see on olnud väga kasulik, ma võib-olla saaksin äh, teha koostööd äh, teiste regionaalsete organisatsioonidega, nii näen mina seda asja. kuid äh, mis puudutab teisi portfelle ja nende jaotust, siis ma olen pärit organisatsioonist, mis viimased kümme aastat on elanud justkui maatriksi maailmas nii et äh, jah, ma võin teha otsuseid äh, lähtuvalt oma, oma südametunnistusest, sellest, mis on minu sees, kuid ma olen kindel, et kõige tähtsam ei ole mitte kastidesse jaotamine, äh, kes millise portfelli saab, kõige tähtsam on see, kes kastis on ja mida ta selle portfelliga teha suudab. eile jättis proua Ashton mulle mulje, et tema on küll väga avatud suhtumisega, et ta soovib leida sellist tulemust, mis ka praktikas töötaks. ja loodetavasti me siis selle ka leiame järelküsimus, palun. muidugi käitub paruness Ashton konstruktiivselt. hääle andmine neile, kel muidu häält pole, on ühe raadiojaama slogan, ma töötasin seal mõne aja eest, kuid lähme nüüd humanitaarsekkumise juurde, see on õigus, mida tunnustab ÜRO. kuid väga äh, harva avatakse humanitaarkoridorid mida siis teie arvate, kuidas on kõige parem anda humanitaarabi väga delikaatsetes situatsioonides, näiteks Somaalias? kas Euroopa Liit peaks kasutama mandaati, kas tekib mingi dilemma, kuidas te selle lahendate? Ehm, see on väga keeruline küsimus. sest eh, kui juba tuuakse mängu sõjavägi, siis tegelikult on Pandora laegas avatud ja seda kinni väga lihtne panna ei ole, nagu me teame. ma juba ütlesin, et sõjaväe kaasamine on viimane võimalus Somaalia puhul võib-olla ongi asjad nii, et tulebki kasutada viimast võimalust. aga selle küsimuse puhul on tegemist ikkagi asjaga, mida ma parema meelega lahendaksin silla abil, mida soovib proua Ashton anda kaitseministritele ja välisministritele ja mina siis omalt poolt saaksin esindada humanitaarabi kogukonna häält muidugi nad ei soovi, et neid nimetatakse sellisteks, kellel häält ei ole, nad on tugevad inimesed, nad suudavad enda eest ka ise sõna võtta, aga ikkagi. härra härra Göörens, aitäh, proua volinikukandidaat. juba oma algussõnavõtus te rääkisite operatiivtasandist humanitaarabisse ning vastava asutuse loomisest kas see peaks olema teatud moodulite põhine lähenemine, võttes arvesse ka praeguste rahvusvaheliste organisatsioonide panust, kuidas saavad nemad sellise uue organisatsiooni töös osaleda? kuidas see oleks siis näinud välja Haiti katastroofile vastamine, kui selline organisatsioon oleks olemas? volinikukandidaat, palun My, my impression is that minu arvamus on, et see koordinatsioonimehhanism, mis meil praegu on, eh, selle moni-, info monitoorimiskeskuse kaudu teeb eh, oma tööd väga hästi, täidab oma ülesandeid hästi. kui kuskil eh, katastroof toimib, toimub, siis informatsioon tuleb sinna, siis äh, hakatakse tegutsema ja liikmesriigid ei saada, saada mitte seda, mis neil on, vaid seda, mis tõepoolest vaja on koha peal. kuid minnes nüüd äh, samme edasi struktureeritama, struktureeritud lähenemise juurde, siis see tähendab seda, et liikmesriigid äh, soovivad seda teha. ja ajalugu näitab, et äh, mõned liikmesriigid on väga selle poolt, mõnedel on kahtlusi ja mõned lihtsalt on pealtvaatajad ja nüüd, kui algavad intensiivsemad arutelud sellel teemal, siis me peaksime tõepoolest tõsiselt seda teemat kaaluma ning äh, me peaksime kindlasti tõsiselt suhtuma sellesse, et kaaluda vähemalt neid äh, plusse ja miinuseid, et selle aruteluga tõepoolest sisuliselt edasi minna. kui äh, vaatan seda, mis on minevikus aset leidnud, siis kõigepealt äh, see idee pakuti välja kahe tuhande kolmandal aastal, praegu on meil kahe tuhande kümnes aasta, nii et äh, järelikult on ka põhjuseid, miks äh, see küsimus pole lahendust leidnud. ja võib-olla ähm, mina, minul on oma nägemus sellest ja võib-olla oleks veidi arrogantne hakata sellest pikemalt praegu siin rääkima no.. jätkuküsimus, palun. kas äh, see meetod, mida on kasutatud juba välispoliitikas, seda, et luuakse teatud kataloog äh, kriisivõimekuse osas, mis tähendab siis seda, et liikmesriigid äh, tulevad välja omapoolsete panustega äh, kriisisituatsioonis, kuida te, mida te arvate sellisest kataloogist? volinikukandidaat. ma leian, et see on väga hea lähenemine, väga kohane mida enam saame tegeleda sellega, et kaardistada praegused võimalused ja siis vaadata, millised on lüngad. seda parem see on, kuid probleemiks on siis see, et teatud juhtudel võib kõikide võimekusi ning äh, ressursse vaja olla just ühel ajal. proua Sardiini, palun Mr Jeva, you said it's not about Te ütlesite, et asi ei ole kastides, kus on portfellid, vaid selles, kuidas neid kaste koordineeritakse, selles, mida me tahame saavutada, kuid ikkagi ma usun, et et ühte sama küsimust saab esitada mitmes vormis, nii et ma küsin uuesti. Te vastutate ka rahvusvahelise koostöö eest, mis seotub, seostub eh, humanitaarabi andmisega, kuid mida see tähendab? mida tähendab rahvusvaheline koordineeritus ja mis on teie vastutusala? kas arenguküsimused, kas äh, esmase humanitaarabi andmine või rekonstru-, rekonstruktsioonitöö, ma saan aru, et te vaatate suuremat pilti, kuid ikkagi tahan ma teada, mille eest konkreetselt vastutate teie, volinikukandidaat? ma arvan, et minu lähenemisviis on selline. ma olen tegelikult seda arutanud ka baroness Ashtoniga, kes ütles, et tegemist on väga loogilise lähenemisega. mina näen seda nii. rahvusvahelise koostöö puhul olen ma ennekõike humanitaarabi andja ja katastroofidele reageerija. sest need kaks küsimust on minu portfelli kese üks näide tõelisest elust. meil oli Birmas raskusi inimeste aitamisega ja hakati arutama, et võib-olla tuleks ikkagi tuua sisse ka sõjaväelased, aga me võtsime selle, selle asemel kontakti ASEANiga ja ASEAN aitas humanitaarabi töötajatel teha oma tööd, jõuda ohvriteni. see on see koostööelement, millele ma mõtlen et me võiksime käituda proaktiivsemalt ja luua selliseid partnerlussuhteid, mis meid aitavad, kui on vaja anda humanitaarabi. kuid äh, katastroofile reageerimise vallas on see veelgi olulisem. ma tõesti usun, et tulevikus kahjuks tekib veel rohkem vajadusi, tekib veel rohkem katastroofe ja nendest lähtuvalt rohkem abivajajaid. me peaksime proaktiivselt mõtlema, kuidas me oleme selleks valmis mul saab kohe aeg otsa, aga ikkagi, kui äh, Haitil, vabandust, kui toimus tsunami, siis tegelikult äh, oli ajanihe ju tegelikult üsna suur ja kui meil oleks olnud varase hoiatamise mehhanism, siis oleks olnud võimalik hoiatada suurt osa nendest, kes hukkusid tsunami tõttu ja nad oleksid praegu elus. minu portfell on seotud just selliste küsimustega ja sellega ma hakkangi tegelema. jätkuküsimus. Äh, ma ei hakka midagi rohkem küsima, meil on aeg läbi, aitäh. The floor is for madam Emma McClarkin de ECR. järgmine kõneleja, palun. Äh, minu küsimus äh, puudutab äh, äh, mittetulundusühinguid mittetulundusühingud võivad siis kas saada mingit saavad litsentsi või mitte. ma arvan, et see parandab teenuste kvaliteeti, mida nad pakuvad. mis on teie siis vaatenurk mittetulundusühingute puhul? selles valdkonnas seoses humanitaarabiga kogu töö teevad valitsusvälised organisatsioonid. ma usun, et sada kaheksakümmend kuus partnerit, kes keda eh, vaadatakse, keda kvalifitseeritakse, et nad oleksid eh, komisjoni partnerid humanitaarabi andmisel. Eh, keegi juba eelnevalt tõi selle küsimuse aruandekohustusest välja. komisjon on välja töötanud üsna tõsise süsteemi perioodilisuse, perioodi, teatud perioodide tagant auditeerimise nii et me saaksime olla kindlad nendes tulemustes, mitte ähm, valitsusvälised organisatsioonid, kes seda ei esita või kes ei saa hakkama, äh, nad diskvalifitseeritakse ning partnerlusleping nii-öelda siis võetakse ära ning äh, ma toetan seda lähenemist. me ei saa, me ei saa raisata avalikkust, äh, see raha loomulikult on piirangud äh, ja takistused igal pool, seetõttu äh, kõikide partnerite aruandekohuslus, kohustus on väga-väga oluline meetod ning ma ja ma veetsin kaks tundi pühapäeval äh, meeskonnaga, kes töötab, kes, kes DJ Ecos töötavad raamatupidamisega, nii et ma olen selle küsimusega tuttav ning aitäh, et te küsisite seda La parole est à... No, est-ce que vous avez une question de suite, madame? Euh, kas te soovite äh, täpsustavat küsimust? Teil on väga prestiižne ja tähtis roll. Äh, äh, te olete Maailmapanga asepresident ja korporatiivsekretär. kas, miks te tahate olla volinik, kui teil oli niivõrd austusväärne amet Maailmapangas? kaks äh, põhjust. kõigepealt äh, meil on äh, üsna ebaharilikud tingimused. minu kaaslased, bulgaarlased ei, ei olnud väga õnnelikud. minu tütar elab Bulgaarias, minu perekond on seal ning ja kui tuli see pakkumine, siis ma leidsin, et see on minu kohustus. aga teine punkt on see, on see, et äh, vahest tuleb õnn mängu, on kakskümmend kuus äh, portfelli, on neli, äh, neli, mis ma, mille puhul ma oleksin tõeliselt kvalifitseeritud, see on kliimamuutused, humanitaarabi ning veel kaks. ning ma olen tegelikult, ma tõepoolest ootan huviga seda tööd ja see on muutus, mis paneb Äh, edasi liikuma ning loodetavasti, kui mind valitakse, siis ma teen seda. Zimmer de Gue, vous avez la parole. ja tänan. Gue, palun. Frau Georgieva, Sie bringen ja aus. proua Zimmer. see töö, mida te olete teinud Maailmapangas kindlasti on andnud teile hea kogemuse, kuna Maailmapangal on palju laiem lähenemine vaesuse teemale ja humanitaarabile, see on eh, enam seotud eh, rekonstruk-, rekonstruktsioonitegevusega. kas eh, te jätkate seda rõhuasetust humanitaarabi valdkonnas ka volinikuna ja võtate arvesse inimeste vajadusi vastavates regioonides. siin räägime me põhiliselt Euroopa firmade huvidest. volinikukandidaat. kõigepealt lubage mul öelda, et seos katastroofi tagajärgede eh, likvideerimise ning ülesehitamise ja rekonstruktsiooni vahel eh, ei ole automaatne. tihtipeale arengut eh, ei järgnegi katastroofi leevendusele. näiteks Sudaan, kui hea oleks, kui oleks võimalik tõepoolest arengusse investeerida või Zimbabwe näiteks kõik eeldused olid olemas, kuid äh, need on siiski jäänud eranditeks. meil siiski üldiselt on võimalik rääkida katastroofi tagajärgede leevendamisest, äh, siis arengust ning äh, ülesehitamisest. ma ei saanud ehk teie küsimusest täpselt aru, et kuidas, kas see oli, et kuidas mõista äh, firmade või ettevõtete huvide rolli minu valdkonnas. kui räägin annetuste valdkonnast, siis siin ettevõtetel ei ole et siin on annetuste andmine ettevõtete puhul nende ainsaks rolliks, muid mõjuhoobasid ei tohiks äh, ettevõtetel olla, nii nagu ka Maailmapanga puhul soovime, et nad peaksid kinni inimõiguste põhimõtetest, et võetakse arvesse Maailmapanga kriteeriume ja nõudmisi. teeme koostööd ka erasektoriga, näiteks pangasektoris. kas meil on ka jätkuküsimus? Äh, jah, tõepoolest millised on siis ettevõtete huvid näiteks ülesehitamise faasis, kui need ettevõtted võivad kasu lõigata sellest, et äh, toetatakse neid arenguid äh, Euroopa Liidu rahadest, tegemist on siin ka rahvusvaheliste ettevõtetega kes ei vastuta näiteks selles valdkonnas, mis puudutab kahjustusi keskkonnale ja nii edasi, kuidas te soovite seda vastutust suurendada? proua volinikukandidaat. töö erasektoriga ja see vaatekoht teie küsimuses kindlasti on rohkem arenguabi voliniku teema kuid minu isiklik arvamus on, et meie kohustuseks on paika panna standardid, kõrged standardid ja me peame tagama ettevõtete sellise pühendumuse nendes piirkondades, mis tõepoolest aitaks kaasa arengule. Mario Borghese, palun. lugupeetud esinaine volinikukandidaat näitab üles väga pühendunud usku. Nendesse kontrollimeetoditesse, mida Euroopa Komisjon teostab eh, suurte summade üle, mida välja makstakse, mina kahjuks ei ole selle seisukohaga põrmugi nõus. kas teie, proua volinikukandidaat, kavatsete ise kontrollida kontrollijaid? ja kas te kavatsete kontrolle teostada abi saavates riikides? Aafrikas on teatavasti mitmeid poliitilisi juhte, kes saadavad välja hoopis vastupidiseid signaale ja kelle puhul sellisest usaldusest ei saa juttugi olla. ja mulle tundub, et te ei vastanud ikkagi sõjalise sekkumise öö, ähm, küsimuses. proua volinikukandidaat. ma saan aru, et on kaks küsimust. kõigepealt, kas ma kavatsen taga ajada kõrget finantsvastutuse standardit ja teiseks siis sõjaline sekkumine. esimese küsimuse kohta, mis puudutab järelevalvet, siis jah, loomulikult ma usun läbipaistvusse ja ja sellesse, et oma tegude eest tuleb vastutada. kõigepealt eh, ma hakkasin ju tegema keskkonnaalast tööd üks mulle lähedane inimene haigestus väga raskelt äh, mürgitatud äh, põhjavee tõttu ja see on väga hea näide, kui läbipaistvust ei ole, kui inimesed ei tea, mis toimub, siis inimesed surevad. ja just sellepärast kavatsen ma tagada, et meil on läbipaistvus. ja et inimesed vastutavad selle eest, kuidas rahasummasid kasutatakse. kui äh, sellest, mis praegu toimub, ei piisa, siis tuleb standardeid tõsta. aga hoolimata ülalöeldust, arvan ma, et enamikku humanitaarabi ei anta ju läbi valitsuste, vaid läbi organisatsioonide, näiteks Punase Risti ja need organisatsioonid käituvad vägagi ausalt, neil on samuti väga kõrged standardid ja see tähendab seda, et humanitaarabi andmine tegelikult kulgeb päris hästi, ressursse kasutatakse otstarbekalt. teise küsimuse kohta tahaksin ma öelda, et humanitaarabi kogukond ikkagi usub et sõjaline sekkumine on võimalik ainult viimase abivahendina ja seetõttu seda püütakse viimase võimaluseni vältida ja kui see üldse kõnele tuleb, siis tullakse kõigepealt kokku ja arutatakse, kas seda tõesti on vaja. ma võiksin sellest teemast rääkida ka pikalt, aga praegu tahaksin öelda, et seniste kogemuste valguses usun, et sõjaline sekkumine on väga keeruline küsimus ja siin ei piisa ainult minu arvamusest kas ma võiksin, vabandust, kas on lisaküsimusi? tegelikult eelistan ma seda, et volinikukandidaat saaks kohe minna sõjalise sekkumise küsimuse juurde tagasi e- ja et ta meile ikkagi räägiks sellest küsimusest sisuliselt. see, sellist küsimust ei saa lahendada tehnokraatlikult. Te olete küll maailma panga taustaga, kuid praegu me räägime Euroopa Liidule väga tähtsast sisulisest küsimusest, kas te kavatsete kutsuda eksperte, kas te kavatsete luua selge doktriini, me vajame seda? proua volinikukandidaat lõpetamaks küsimust, mis, mis puudutab sõjalist sekkumist. minu meelest on väga oluline, et humanitaarabi andval kogukonnal oleks võimalik seda küsimust arutada koos kaitseministrite ja koos välisministritega. millises formaadis just või kus kohas, ma ei oska öelda, ma räägin sellest uuesti siis, kui ma seda paremini tean. aga ma pean jällegi baroness, baroness Ashtonit väga tähtsaks isikuks silla loomisel kaitseministrite ja välisministrite vahel andke andeks, selle juurde peame tulema hiljem tagasi. Frank Hanheke, sõltumatud saadikud, palun. Mevrouw de kandidaat-commissaris uh,, u weet ongetwijfeld dat uh.... Eh, voliniku kandidaat, ma olen kindel, te teate, et eh, härra Karel de Hucht on nimetatud persona non grataks Kongos vaatamata sadade miljonite eurode, eurodele, mida Euroopa Liit on suunanud Kongosse aastate jooksul, see valitsemistava ja valitsuse struktuur, mis seal toimub. mis on teie arvamus, mis on De äh, Huhti äh, Äh, siis arvamus äh, Kongo kohta ja kuidas Kongo valitsusega toime tulla? Uh, reaching... Äh, ma arvan, et, et kommunikatsioonikanalid võivad olla ka täielikult nii-öelda katki, see on viimane asi, mis võib juhtuda, kuid mõnikord seda juhtub ning nii palju kui võimalik, me proovime saa-, me, me proovime jõuda dialoogini eh, ning eh, minna edasi. me oleme näinud ka seda Maailmapangas, et mõnikord eh, me mõnikord astume, läheme liiga kaugele, võib-olla ma oleks pidanud peatuma üks samm varem. ma teen kõik, mis ma suudan. ma, ma ma tahan olla hästi informeeritud, tõenäoliselt ma tulen teie juurde, sest teie komisjon on, äh, te, teil on, teil on kõigil äh, üks, äh, üks ühine eesmärk, et teha pa-, Euroopa paremaks ning areng tõhusamaks. Need on väga rasked momendid, millal tuleb teha otsuseid ning ma, ma, ma loodan ka teie tarkusele ja usaldan seda. olles väga kategooriline, kui me, kui me oleme kõik äh, suhtluskanalid äh, ammendanud, siis me peame lihtsalt lõpetama. kahjuks selline olukord. kas on ka järgmine küsimus? aitäh, kuid kas te ei arva, et, et me peaksime vaatama põhimõtteid? Äh, kõik teised Aafrika riigid äh, peale Kongot äh, äh, peaksid sõltuma inimõigustest ning tuleb teha tõesti käekatsutavat arengut ka dem-, demokraatias ning õigusriigi valdkonnas. kui me seda kõike ei näe, siis me ei näe ju mingisugust võimalust. selles, siin ma pean olema väga ettevaatlik, et minu vastutusalas kui ma sellesse äh, ametisse kinnitat-, kui mind kinnitatakse, me peame olema neutraalsed. ning me peame kinnitama seda, äh, et me töötame inimeste jaoks. meie, meie keskme, tähelepanu keskmes on äh, Euroopa humanitaarõigus. meil on konkreetne eesmärk ning me peame olema sellele eesmärgile keskendunud. laiemalt võttes, vaadata, vaat-, laiemalt kui minu portfell Eh, see on siis nii-öelda Euroopa Liidu uh, kontekstis jah, on oluline, et oleksid väga selged põhimõtted ning vähemalt minu jaoks, eh, mis eh, mind teeb uhkeks, et ma olen eurooplane, on see, et meil on olemas väärtused, me oleme jõudnud selleni rasketel, raskelt, kuid me, meil on need olemas. kahjuks ei olnud mikrofoni nüüd on sõna äh, keskkonnakomisjoni esindajatele, härra Theodoros Kiskakis, palun. proua volinikukandidaat, looduskatastroofid äh, on äh, sagenenud viimastel aastatel ning nad kliimamuutuste tõttu lähevad veelgi hullemaks, me teame seda. metsatulekahjud, üleujutused. Lõuna-Euroopas meil on sajad sajad tuhanded eh, hektarid metsa, maad, mida ka siis hävitatakse igal aastal. Eh, liikmesriikide eh, võime reageerida on ebapiisav, kui me räägime sellest küsimusest. Euroopa Parlament eelmisel suvel palus kodanikuühiskonna tsiviilkaitsealgatuse või siis võimekuse tugevdamisest. kas teie teete, kas te küsite seda või tegelete selle teemaga ka edasi ja kuidas? proua äh, volikogu kandidaat, kaks minutit küsimuseks. kodanikukaitse, mis tuleb äh, keskkonna peadirektoraadist, siis me võime vaadata kodanikukaitse instru-, instrumente, seda, need, äh, neid vaadatakse ümber ning valmist-, me valmistame ette seda järgmisel planeerimisetapil. võib-olla ma ei kasuta õigeid äh, termineid, äh, nii et äh, ühesõnaga järgmiseks perioodiks, kui me määrame uued prioriteedid komisjonis. see on väga õnnelik aeg. jah, ma võin öelda teile väga veendunult, sest ma, ma usun sellesse, usun, et see on vajalik. kui ma Äh, olin äh, Maailmapanga direktor Venemaal, siis töötasime koos äh, Vene valitsusega, et finantseerida projekti, et, et moderniseerida hüdrometeoroloogia valdkonda. et venelased peaksid laenama Maailmapangast, see ei olnud nende jaoks üldse ilmselge. me tegime majandusanalüüsi ning me jõudsime Er, tulemuseni ning, ning me, me tegime, mida me tegime siis ja millal me jõudsid seda, et iga dollar, mida me kulutame meteoroloogiateenistusele, me saame kuusteist dollarit tagasi ennetava tegevusena. ma toon selle veendumuse ning see, need asjaolud ning asitõ-, asitõendid on ilmselged. Eh, valmisolek on vajalik nii et see on eh, Euroopa maksumaksjale samuti kasulik. kui me teeme selle ülevaate, eh, eh, ümbervaatamise, vaatame, milline on õige tegevus, me peame kaasama ka siseasjade voliniku. ma, ma arvan, et siis me saaksime tulla jällegi teie ette ning ka teiste juurde selle, selles komisjonis ja selle parlamendi ette oma töö tulemustega Ah ah, nüüd me läheme me siis eh, jätkuküsimuse juurde. Te ütlesite eh, siis eh, ülevaatamine, ümbervaatamine oli pilootprojekt eelmisel aastal, kus, mis puudutas Euroopa tuletõrjujaid. kas sellega, kas see nüüd lõpeb sellel suvel või jätkub selline töö? Äh, ma lugesin ja tutvusin selle projektiga, see oli väga huvitav. mis ei ole veel selge, kas me saame jätkata sellega. ning ma olen, ma olen teiega aus, ma ei tea hetkel, mis on äh, finantsvõimalused, millise, millise raha me võime panna selle projekti jätkamisse aastal kaks tuhat kümme. kuid ma loodan, et me leiame võimaluse äh, jätkata, sellepärast et et äh, vähemalt esialgsete hinnangute järgi tulemused on väga huvitavad. nii et ma, ja nüüd ma lõpetan, olles ainult ühe sekundi üle oma aja läinud. nüüd äh, teine küsimuste-vastuste voor. härra Kasmarek, palun. Eh, suur tänu. oma avalduses te rääkisite Euroopa humanitaarabi konsensusest. kahe tuhande kaheksandal aastal koostati tegevuskava, põhinevad sellele konsensusele. kas te näete mingeid äh, erilisi prioriteete selles tegevuskavas? proua volinikukandidaat. Uh, uh, e uh, kui uh, Econ tea-, peadirektoraadi inimesed äh, mulle sellest infot andsid, siis see oli väga muljetavaldav. tehtud on väga olulisi äh, edusamme, nelikümmend üheksa meedet ja kindlasti sooviksin ma nendega jätkata. minu esimene prioriteet äh, on koordineerimine ja seda näitab ka meie tänane, tänane arutelu ja teiseks eh, see, mis puudutab eh, tsiviil- ning militaaraspekti suhet. ja hea meelega annan teile põhjalikuma informatsiooni, kui mind kinnitatakse volinikuks ja kui ma seda teemat eh, samuti põhjalikumalt ise olen tundma õppinud. et siis ma saan anda ka detailsema vastuse. kas soovite jätkuküsimust esitada? okazja, bo będzie przegląd tego planu działania w tym roku, więc see tegevuskava läheb sel aastal ülevaatamisele, nii et väga äh, hea oleks, kui me saaksime teilt vastu, vastu kohe. tõsi ta on. nii et veidi on veel aega ettevalmistamiseks. Äh, härra Patrice, palun ähm oma vastustes äh, te tõite välja selle, et Haiti katastroofile vastamine, see kogemus peaks näitama seda, kuidas parandada jõupingutusi humanitaarabi valdkonnas. ja siin peame arvesse võtma ka proua Ashtoni äh, valdkonda ning seda, kuidas koordineerida ning planeerida tegevusi edaspidi. me oleme näinud, äh, et siiani ei ole Euroopa Liidu mõju ning nähtavus olnud äh, kohapeal piisav? kuidas oleks meil võimalik koordineerida oma tegevusi nii, et need oleksid, need läheksid Euroopa maksumaksjale vähem maksma? proua volinikukandidaat, palun uh,. The uh, humanitarian humanitaarabi instrument on midagi sellist, mida kasutatakse väga tõhusalt ja väga hästi, aga tegemist on muidugi huvitava tähelepanekuga. Äh, ma esitan teile huvitava tähelepaneku. viimase kümne aasta jooksul, mil on selle instrumendi abil antud humanitaaralast abi, on siiski leitud, et sellest ei piisa. ja seetõttu on komisjon teinud väljamakseid ka oma reservidest see viitab sellele, mida ma juba ütlesin, et katastroofe on rohkem ja need on intensiivsemad ja tõsisemad. kuid äh, ikkagi avaldab mulle väga sügavat muljet, et komisjoni teised instrumendid on samuti võetud kasutusse, et aidata abivajajaid. näiteks Cotonou lepingu alusel on Euroopa Arengu fondist antud sada viiskümmend tuhat miljonit eurot, siis äh, on ette nähtud selleks, et neid katastroofiabina välja maksta ja sellest on kasutatud juba kolmkümmend seitse tuhat eurot. kolmkümmend seitse tuhat miljonit eurot. see tähendab seda, et äh, me aitame neid riike, kes abi vajavad, et meil on selleks ressursse ja ka lisaressursse me peame vaatama tulevikku ja olema palju loomingulisemad selles, kuidas me mobiliseerime olemasolevaid ressursse, et kui katastroof puudutab ühte piirkonda või ühte ala rohkem kui teist, siis tuleb vahendeid võtta ka mõne muu ala arvelt, kui see on vajalik. ma toon teile näite Maailmapanga kogemusest, me töötasime välja katastroofikindlustuse vaeste riikide jaoks Kanada valitsus maksis kolmsada tuhat dollarit ja selle kindlustuse alusel maksti Haitile kaheksakümmend tuhat dollarit välja esimesel päeval pärast katastroofi ilmnemist. mis tähendab siis seda, et maksumaksjad maksavad, tekib eelarve ja sellest eelarvest saab siis aidata ka teisi riike. jah, see on väga-väga huvitav, kuid me kahjuks peame minema edasi võib-olla teil ei ole jätkuküsimust? <clears throat> The, the floor is for Mr Ivo Vagel. härra Vagel. proua Georgieva, Georgieva kõigepealt lubage mul teid õnnitleda selles, kui rahulikult ja kui pädevalt te esinete sellele komisjonile oma sissejuhatuses te rääkisite ka tehiskatastroofidest. tehiskatastroofiks võib pidada ka seda, kui riiki tungib naaberriigi sõjavägi, näiteks Jeemen on siin heaks näiteks. kas te usute, et selliste katastroofide puhul, kus ennekõike kannatab äh, tsiviilelanikkond, äh, peaksid teised riigid rohkem aitama kaasa olukorra stabiliseerimisele. kui te minuga nõustute, kas teil on ka julgust sellele vastata? volinikukandidaat. ma tahaksin naasta põhimõtete juurde, millel rajaneb kogu humanitaarabi, need nõuavad neutraalsust, erapooletust, sõltumatust et humanitaarabi andvad töötajad saaksid äh, teha oma tööd neutraalselt, sõltumatult ja erapooletult. valitsused ei ole sageli üldse kaasatud sekkumisse või humanitaarabi andmisse. mõnikord on, kuid tihti mitte. ja muidugi me teame, kui raske on nõndanimetatud läbikukkunud riikidega või nende riikidega, kus olukord on eriti habras, kuid ma arvan, et see ei ole otseselt minu vastutusalasse kuuluv küsimus. siiski ütlesin ma oma avasõnas, et kui tuleb rinda pista ebaõiglusega, mis muudab raskeks inimeste elu või mis muudab väga kohutavaks naiste ja laste elu, siis jah, ma võtan sõna ja ma teen kõik, kasutades ära voliniku ametikohta, et juhtida maailma tähelepanu neile küsimustele. käitumisele, mis on vastuvõetamatu. ma palun teie käest vabandust, kui ma ei saanud teie küsimusest täielikult aru või kõike ei mäleta, sest kõrvaklappides oli mingisugune heli, mis võib-olla natuke takistas selle küsimuse mõistmist kui te soovite esitada jätkuküsimust, siis palun. jah. jah, ma soovin kommenteerida. suur aitäh teile, te vastasite väga hästi. ja ma palun teid, et te kasutaksite seda kõrget moraalset võimu, mis teil olema saab, et sekkuda asjakohastel juhtudel ja kasutada ära oma pädevuse, ähm, oma pädevust täielikult. aitäh! I, I, suur aitäh, ma olen teile tänulik usalduse eest, ma teen seda kindlasti. nüüd siis härra Parts Tard. lugupeetud proua volinikukandidaat. Te ilmselt olete kursis Gaza humanitaaralase olukorraga. see on väga tõsine olukord ning paljud humanitaarorganisatsioonid on öelnud, et need poolteist miljonit inimest, kes seal elavad, elavad kohutavates tingimustes. mida te kavatsete teha koostöös oma kahekümne kuue volinikuga, et äh, Iisrael laseks humanitaarabi konvoid äh, sellesse piirkonda ja milliseid äh, samme kavatsete te astuda koostöös oma kolleegidega, et Gaza lakkaks olemast nõndanimetatud avavangla? ma olen tänulik selle eest, kuidas te küsisite, et te küsisite koostöös kahekümne kuue kolleegiga. sest meie lähenemisviis saab olla ainult ühtne, me saame seda teha ainult koos, see peab olema Euroopa Liidu lähenemisviis ja mina omalt poolt ütleksin, et tõesti humanitaartöötajad tunnevad ennekõike mure ligipääsu pärast, sellepärast et nad ei pääse piirkonda. ma olen kuulnud et olukord on halvenenud kahekümne kuni kahekümne viie protsendi võrra, see tähendab siis ligipääs võrreldes aastaga kaks tuhat kuus ja meie omalt poolt lihtsalt peame läbirääkimisi, et äh, töötajatele võimaldataks ligipääs. kuidas seda teha, kõigepealt tõsta teadlikkust ja meil on kindlasti vaja ka kogu aeg võidelda nende põhjustega või, või lahendada neid põhjusi, mis ette tuuakse, miks ei võimaldata siis ligipääsu. näiteks öeldakse, et võib-olla tuuakse koos humanitaarabiga piirkonda ka mingeid sõjaliseks otstarbeks kasutatavaid kaupu. meie võiksime näiteks siis vastata, et andke meile nimekiri asjadest, mille sissetoomine on keelatud Iisraeli ja nimekiri äh, nendest asjadest, mida tohib tuua, mitte Iisraeli Gaza sektorisse. ja ma arvan siis kokkuvõtvalt, et Euroopa Liidu ühtne tegutsemine on esimene tähtis põhimõte. me peame rääkima ühtselt ühe häälega ja mis puudutab humanitaarabi töötajaid, siis neile tuleb tagada selline toetus, mida on meil vähegi võimalik anda ja püüda püüda siis eemaldada kas tõelised tehnilised või kujuteldavad tõkked. jätkuküsimus, palun. proua volinikukandidaat, nüüd natuke üksikasjalikumalt. meil on Iisraeliga mitmeid koostöölepinguid, sooduspääsu äh, äh, režiim äh, kas me võiksime kasutada neid olemasolevaid lepinguid, et Iisraeli sundida käituma äh, soodsamal moel? jah, just sellepärast ma rõhutasingi seda koostöö elementi. me peame tegema Iisraeliga rohkem koostööd, kuid mul ei ole praegu sellist pädevust, mis võimaldaks mulle öelda, kui palju seda tööd praegu tehakse või kui palju seda peaks tegema või saaks teha, kuid samas saan ma nõu pidada oma kolleegidega volinike kolleegiumis sest minu ülesanne on tagada, et inimesed saaksid aru, kui tõsine see kriis on. härra Deva Peen, valikukandidaat, teie olete eh, hääletute hääl. Need, kes on maha jäänud eh, Catherine Ashton eh, võib kasutada, räägib või toim-, töötab ka koos teiega, härra. Äh, äh, aga, aga teie räägite nende inimeste eest, kes, kellel ei ole häält. Te peate võitlema. Te peate võitlema Euroopa Liidu huvide eest, kas te olete sellega, selleks valmis? Äh, jah, härra, ma olen valmis seda tegema kas tuleb ka jätkuküsimus, härra Teeva? ei, peale sellist vastust ei tule, aga ma loodan, et äh, ka teised volinikud äh, kuulsid seda vastust, äh, küll nad kuulevad. Euh, pärast maavärinat Haitil Euroopa Liidu abi saadeti kiiresti kohale, rakendusid tsiviilkaitsemehhanismid, äh, koordineerimist ning küsimustikus te tõite välja selle, et äh, me peaksime edaspidi veelgi tõhusamalt tegutsema. milliseid meetmeid soovite võtta selleks, et parandada koostööd ja sidusust Euroopa Liidu humanitaarabi vallas Äh, milline on toiduabi ning humanitaarabi vaheline seos Euroopa Liidus, kas äh, Euroopa tsiviilkaitsevägede loomine oleks heaks sammuks, aitäh! proua volinikukandidaat uh,. The... aitäh selle küsimuse eest! selle voliniku koha loomise aluseks on see, et sellist tegutsemist on vaja, et see on samm õiges suunas ja Kohafa nõukogus, mis tegeleb siis humanitaar- ja toiduabi jagamisega, seal toodi välja ka ettepanek luua siis tsiviilkaitse institutsioon, ja siin on kahesuunaline liikumine, ühelt poolt me peame identifitseerima vajadused ning sünkroniseerima vajadused nendes kahes erinevas valdkonnas, et me saaksime kasutada siin ka õppetundi Haitilt, selleks et edasi liikuda. ja üks märkus, pärast tsunamit viidi läbi väga hea, tõsine ning põhjalik hinnang äh, see, nende õppetundide osas, mida saati pärast tsunamit ning osa nendest, sellest kogemusest, seda on võetud arvesse ka Haitil reageerimisel. kuid mitte kõike ei ole arvesse võetud ja nüüd on küsimuseks, mida me õppisime Haitilt. ma arvan, me peaksime läbi viima väga ausa ning põhjaliku hinnangu selle kohta, mida me tegime antud juhul hästi ning mida mitte nii hästi. nii et ka selle nõukogu see nõukogu on platvormiks, mis saaks sellise hinnangu läbi viia. kas teil on jätkuküsimus, palun? nüüd sõna välisasjade komisjoni aseesimehele, härra Ivaneskole, palun, üks minut. Well, I have a problem because mul on probleem, sest mul olin juba kaks küsimust äh, valmistunud teile ette, aga need juba küsitleti, teie, vastati juba teie poolt äh, väga hästi. nüüd ma pean uue küsimuse mõtlema. Esi-, eeldame, et teil on äh, äh kriis, mis on väga poliitilises äh, valdkonnas. kuidas te lepitate siis äh, seda vastuolu, et te peate kiiresti regi-, regi-, reageerima, kuid mõtlema ka pikemaajalistele poliitilistele tagajärgedele. For, for humanita-. humanitaarabis on kõige olulisem faktor, on kiirus. me peame, me peame, peame väga kiiresti reageerima, väga kiiresti koguma, inimesteni viima. see peab olema, on meie jaoks, see on meie jaoks liikuma panev eesmärk kui tingimused on sellised, nagu, nagu näiteks võib juhtuda äh, või juhtub päris mitmetes kohtades, et äh, rekonstruktsioon ja areng ei tule järgi, siis on meil probleem, kus äh, on näha, et abist hakatakse sõltuma väga pikka aega. inimeste elud hävitatakse, nende võime nii-öelda tulla tagasi tootliku elu juurde, produktiivse elu juurde, äh, on äh, kahjustunud. nii et äh, mida pikemaks see, see protsess jääb, seda raskem on inimestel tulla tagasi siis ülesehituse ja arengu juurde ja pidades seda silmas, me peame otsustama, millise, millal on poliitilised tingimused õiged. sest kui me seame standardid liiga kõrgele, siis võib-olla me Äh, teeme hoopis äh, vale asja. võib-olla me teeme inimestele rohkem kahju, kui me neid aitame ning kahjuks need on, need on sellised otsused, äh, mis hõlmavad mitte ainult ratsionaalset poliitilist hinnangut, vaid ka emotsioone. kuidas me, kuidas me neid rakendame, sõltub see, sõltub kõige rohkem ava-, avatust, avatusest ning ning läbipaistvusest, et teha seda parimal võimalikul viisil. kas äh, tahate ka jätkava, järgneva küsimuse esitada? ei? Euh, meil on ette nähtud äh, nüüd äh, küsimusteks aeg fraktsioonidelt, kes siis soovivad saada lisainformatsiooni volinikukandidaat, olen ka kirjalikult äh, need küsimused äh, saanud, millised on need õppetunnid, äh, mida võib arvesse võtta pärast Haiti maavärinat ja kuidas nad mõjutavad teie rolli humanitaarabi volinikuna? Teil on minut nelikümmend viis vastamiseks well,. muidugi kriis praegu veel jät-, jätkub äh, ning äh, meil on veidi hiljem võimalik äh, kaugeleulatuvamaid järeldusi teha, kuid praegu võib teha kolm järeldust. Need inimesed, kellele see töö usaldati, kes koha peal on, nad on oma õppetunnid saanud kõigepealt äh, see, et oleks äh, piisavalt äh, varusid ja piisavalt lähedal kriisikoldele, et ei peaks neid hakkama Euroopast sinna kohale lennutama, antud juhul see tingimus oli täidetud. teiseks, see, mida Euroopa tegi ja selle kommunikeerimine, see oli veidi kaootiline iga kahekümne nelja tunni järel tehakse tõepoolest, viiakse läbi hinnang selle kohta, mis on tehtud ja siis, kui vaatame seda, kuidas seda väljapoole kommunikeeritakse, siis see pilt ei olnud äh, enam nii hea. nii et me peame mõtlema kommunikatsiooni peale sama palju, kui me tegevuse peale mõtleme, sest see, mida inimesed näevad, äh, seda nad ka usuvad, mitte seda, mis tegelikult toimus ja kolmandaks, äh, mulle tundub, et endiselt äh, on arenguruumi koordineerituma ning silmapaistvama Euroopa tegutsemise osas. ja seda peab tõepoolest äh, arvesse võtma, et me tõepoolest näitaksime Euroopat ühtsena, mitte kahekümne seitsme pluss ühena teine küsimus, äh, Euroopa äh,, Ameerika Ühendriigid äh, saatsid oma äh, äh, laeva Haitile abiks, äh, kas te näeksite, et ka Euroopa Liit võiks tulevikus sellist samme võtta? see küsimus puudutab nüüd jällegi militaar- ning humanitaarvaldkonna seoseid. nagu ütlesin, ma tõepoolest usun, et viimase võimalusena Äh, sõjalisi jõudusid äh, on vajalik kasutada tihtipeale ja kui me EKO peadirektoraadi esindajatega seda arutasime, rääkisime tsiviil- ning militaarreaktsioonist äh, ja küsisin, kas oli asjakohane Ameerika Ühendriikide armeel siin sekkuda, siis nad ütlesid äh, absoluutselt äh, ei olnud mingit teist võimalust antud juhul, seal ei olnud ju vali-, ei ole enam valitsust paigas ja nii edasi. kuid äh, ku-, ja kui meil on tegemist olukordadega, kus valitsus laguneb või valitsust ei ole paigas, siis see on õigustatud, kuid muidugi peame silmas pidama seda, et kord, kui me oleme sellise sammu astunud, siis ei ole võimalik seda kustutada. That's right <laughs> viimane küsimus. kuidas te tagate Euroopa Liidu nähtavama finantseerimise Sudaanile uh,? Well, the uh, humanitarian humanitaarabi osutatakse vastavalt vajadustele, nii et uh, vahendid peaks minema sinna, kus uh, on kõige suurem vajadus kas äh, meil on piisav hinnang praegu vajaduste kohta antud juhul, kas äh, me oleme mobiliseerinud äh, need varud, mis vastaksid nendele vajadustele ja kas meil on juurdepääs, et me saaksime need kaks kokku viia. teatud juhtudel on meil olnud probleeme juurdepääsuga ja mõnikord on meil probleeme ka abivajajate identifitseerimisega ja on probleeme sellega, et humanitaartöötajad ei, äh, neil ei ole juurdepääsu abivajajatele. ja kui me hoolikalt nende kolme elemendi kallal tööd teeme vastavalt äh, analüüsile ja et me ei saada seda, mis meil parasjagu on, vaid seda, mida tõepoolest vajatakse ning tagame ka juurdepääsu, siis need on need põhielemendid, mida ma sooviksin rõhutada nüüd äh, alustame kolmandat küsimuste-vastuste vooru. kõigepealt Corina Cretu, palun. Am să rămân cumva în acest domeniu și am să mă refer la modul în care se poate asigura jään samasse, sama teema juurde. kuidas on meil võimalik suurendada humanitaarabi töötajate turvalisust? konflikti, relvastatud konflikti äh, kolletes, näiteks Kongos, ja tihtipeale ka humanitaarkonvoisid rünnatakse näiteks Haitil. kuidas tagada see, et äh, humanitaarabi tõepoolest inimesteni jõuab ja kuidas äh, tagada humanitaarabi töötajate turvalisus? palun, volinikukandidaat The what see, mida me oleme kuulnud nendelt inimestelt, kes väga rasketes olukordades töötama peavad, eh, seisneb ennekõike selles, et töötajad ise tahaksid, et sõjavägi neid ei valvaks Nad tahavad ise luua suhted nendega, keda nad aitama peavad. sest kui sõjavägi juba kohal on, siis kas nad on neutraalsed ja sõltumatud, muutub küsitavaks. muidugi on ka olukordi, kus sõjaväe kohalolek on vajalik. me just rääkisime ju sellest. ja oma tööks pean ma seda, et me oleksime avatud ja et me iga olukorda hindaksime erinevalt eh, vastavalt eh, selle tunnusjoontele. Euroopa Komisjonis olen ma õppinud seda, et meil on oma lennuliin ja selle lennuliini eesmärk ja mõte ongi viia abi Kongosse en. enamjaolt ongi see Kongo jaoks, sest Kongo on suur, kuigi ma arvan, et seda kasutatakse ka Sudaani aitamiseks. nii et me peame endalt küsima, <clears throat> mida saab teha transpordivahendite vallas, et äh, abiandjaid paremini kaitsta? antud juhul on parem ikka lennata, kui minna väga ohtlikest kohtadest äh, läbi. nii et äh, lennuliini kasutamine iseenesest on kaitsemeede. ja nüüd midagi väga tähtsat. üks asi, mida me täna teame ja mis kõiki aitab, on see, et tuleb olla ühenduses et peab, peavad olema sidevahendid ja seetõttu oleme me palju investeerinud ka sidevahenditesse Haitil. komisjon püstitas ühe mm, satelliidi, rajas satelliidi, et inimesed, kes seal on, saaksid helistada lähedastele ja öelda, et ma olen elus. kuid muidugi on vaja ka hinnata seda, mis koha peal toimub, et siis humanitaarabi töötajaid aidata jällegi, see on väga huvitav, aga me peame edasi minema. proua Gretu, kas teil on lisaküsimus? mikrofon. jaa, eelmisel aastal äh, hukkus rohkem kui kakssada humanitaartöötajat ja seetõttu ma arvan, et äh, kõiki neid küsimusi tuleb väga hoolikalt uurida, et me saaksime selliseid surmajuhtumeid tulevikus ära hoida. aitäh! sõna, sõna järgmisele kõnelejale. härra Newton-Dunn, jah, te teete oma tööd väga hästi ja meie siin peamegi kontrollima, kuidas te seda teete. Te räägite puhtalt vene keelt, te elasite kolm aastat Moskvas. kas te oskaksite meile praegu selgitada, kas see Venemaa kogemus tuleb teile teie töös kasuks või tegelikult ei jää teie vastutuse alla see, kuidas saaks koordineerida abi andmist Venemaaga? proua volinikukandidaat minu Venemaa kogemusel on kaks elementi, mis tõesti on selle töökoha puhul ka asjakohased. esiteks, kui ma töötasin Moskvas, siis andis komisjon koostöös ÜRO-ga endiselt Kaukaasia alale abi, ennekõike Tšetšeeniale, kuid ka naaberriikidele ning ähm, koostöös komisjoni ÜRO-ga tegime meie sellist koostööd. maailmapangana me ei anna humanitaarabi, kuid me saame töötada selleks, et võimaldada abi andmist, et tekitada sobivaid tingimusi ja me teeme seda nii, et me kasutame ära oma kontakte äh, Moskva kõrgemate ametnikega ja ka ametnikega nendes riikides, mida aidati. lisaks sellele mm, oli meil Pakistani projekt, mm, kus samuti siis aidati ühte riiki ja nende naabreid ja ennekõike äh, me keskendusime ühele elemendile, see on, see on siis äh, tsiviil, tsiviilisikute rühmad, kes võtavad vastu abi ja me vaatasime, kuidas seda edasi antakse. meil ei olnud lubatud töötada Tšetšeenias, kuid me vaatasime, mis seal toimub ja me tõime inimesi Kaberdinosse, kus toimus väljaõpe. see on siis esimene asi. aga teiseks oli mul väga hea meel, et ma sain Venemaal olla siis, kui Venemaa oli G kaheksa juhataja. ja nemad küsisid minu käest, mida me siis nüüd teeme ja mina ütlesin, et aga te võite teha uute abiandjate konverentsi, kutsuge ka Hiina ja India. ja nad korraldasidki selle, ma arvan, et aprillis kaks tuhat neli, millal nad olid G kaheksa juhid, ma ei mäleta, igal juhul nad korraldasid selle ja nüüd veebruaris toimub järgmine. vabandust, nüüd on aeg jätkuküsimuseks seda me arutame järgmine kord edasi, aga ma tahaksin tegelikult küsida nüüd hoopis küsimuse kohta, mille küsis härra Mitchell. kuidas te saaksite oma töö muuta nähtavamaks, kuidas muuta nähtavamaks Euroopa Liidu, Euroopa Liidu kohalolek, kas te võiksite hakata blogipidajaks, kas keegi teie alluvatest võiks hakata blogi pidama või äkki lähete Twitterisse? Twitter oleks suurepärane valik, sest sest kui te hästi kirjutate, siis ajakirjanikud saavad sealt ainest. mina olen muidugi eelmisest põlvkonnast, ma alles õpin, aga ikkagi, miks mitte, Twitterit ma jälgin küll. kui mind nüüd nimetati volinikukandidaadiks, siis pidin ma väga kiiresti kõigile sugulastele ise helistama, sest Twitteris hakkas jutt levima ja ma kartsin, et nad kuulevad kelleltki teiselt, et ma pean kiiresti tegema. seetõttu on Twitter väga mõjus, see on väga kiire, ta toimib väga kiiresti lühikeste sõnumitena ja seetõttu tuleb sellega sammu pidada. proua Isabelle Vöön, Rohelised. suur aitäh, ma olen siin. ma tahaksin teie käest küsida, proua volinikukandidaat, millised on teie arvates Kopenhaageni äh, kliimakonverentsi läbikukkumise tagajärjed teile, humanitaarabi andjatele? võttes arvesse, et meil ei ole võimalik äh, ühelgi usaldusväärsel moel kliima soojenemist äh, piirata kahe kraadid seltsusega. mida te arvate, kuidas te võiksite seda tööd, mida te teete, teha järgmise viie aasta jooksul, võttes arvesse kõiki keskkonnaalaseid riske ja mida te arvate hargmaiste korporatsioonide tegevusest arengumaades? milliste konkreetsete sammude abil saaksite te sundida neid suuri korporatsioone täitma keskkonnaalaseid standardeid, et edasisi katastroofe ära hoida? proua volinikukandidaat. võib-olla sellepärast, et ma olen pärit keskkonnatööd tegevast kogukonnast äh, ja võib-olla ka sellepärast, et ma olin kohal Kopenhaagenis, on minu tunded kahesed. ma ei arva, et Kopenhaageni läbikukkumine oleks kellegi konkreetse süü, see asi on nii mitmetahuline. Euroopa Liidu esindatus sellistel konverentsidel on midagi sellist, millele me peame tulevikus mõtlema, kuid ma tahaksin öelda, et viie aasta eest ma ei oleks isegi unistanud, et sada kakskümmend riigipead tulevad kokku ja hakkavad rääkima kliimamuutustest. nüüdseks on maailma teadlikkus ikkagi väga palju tõusnud, seda teemat peetakse kriitilise tähtsusega äh, teemaks, leitakse, et see on meie põlvkonna kõige tähtsam ülesanne. see on, see on edasiminek Kopenhaagenis oli nelikümmend tuhat inimest, valitses täielik kaos, kuid ometi aitas ka see tõsta teadlikkust, nii et ei saa öelda, et Kopenhaagen on ainult läbikukkumine, selles on ka positiivseid elemente. nüüd teie konkreetse küsimuse juurde. me peame olema valmis, meil on vaja rohkem ressursse, et lahendada katastroofide tagajärgi ja üks asju Maailmapangas, mida meiegi arutasime, oli see, kui haavatavad on arengumaad kliimamuutuste suhtes. me peame endalt küsima, kas me kavatseme ainult rohkem ressursse varuda või mõtleme välja ka midagi loomingulist nende mobiliseerimise alal. me peame tegelikult sellesse teise asja palju rohkem panustama. ei piisa ainult sellest, et on eelarve inimeste nii-öelda hädast välja ostmiseks. kümne-viieteist aasta pärast on küll kõvasti makstud, kuid need inimesed ei ole oma probleemidest veel pääsenud. mina volinikuna kõnelejad katkestatakse, et proua Loven saaks esitada lisaküsimuse. jah, kas te tahaksite lähemalt selgitada seda, mida te teete hargmaiste kooperatsioonide tegevuse suhtes arengumaades, kas te saate neid mõjutada, et nad paremini jälgiksid keskkonnaalaseid standardeid? volinikukandidaat. tegemist ei ole küsimusega, mille puhul võiks lihtsalt öelda, et me teeme nii on hargmaiseid korporatsioone, kes on käitunud väga vastutustundlikult, kes on võtnud vastutuse nende eest, kes töötavad vastavates ettevõtetes ja neid, kes käituvad lühinägelikult ja on huvitatud ainult oma kasumist ja võib-olla oma tegevusega toodavad hävingut rohkem kui arengut. seega ma ei saa sellele küsimusele vastata üheselt. aga ma saan öelda ja täie vastutustundega et paljud hargmaised korporatsioonid on suuremad kui teatud riigid. muidugi on neil vastutus. ja me peame endalt küsima, kuidas meie saame toetada, kuidas kodanikud saavad toetada. proua Saniki, ta istub teie taga, proua volinikukandidaat. jah, ma olen siin. suur aitäh, proua esinaine, suur aitäh, proua volinikukandidaat lubage mul öelda kui rahul ma olen sellega, kuidas te olete vastanud neile küsimustele, kui rahulik te olete ja kui välja peetud. kuid lubage nüüd tuua nende küsim-, tulla nende küsimuste juurde, mida ma küsisin härra de Kruhtilt, kes naases Haitilt. mitmed rahvusvahelised organisatsioonid on öelnud, et Haitilt on kaduma läinud kümneid lapsi, kes jäid maavärinas ellu ning rahvusvahelist kogukonda kutsutakse üles tähele panema, kui suur on risk, et algab ebaseaduslik äh, kaubitsemine lastega. mida arvab komisjon sellest ja milliseid meetmeid te olete võtnud või plaanite võtta, et äh, jälgida kujunenud olukorda ja kaitsta neid lapsi? volinikukandidaat. mikrofon mul on väga hea meel näha, et UNICEF sellesse küsimusse väga tõsiselt suhtub, nad on andnud meile väga palju informatsiooni ja sellest on äh, kahtlemata abi. teised saavad kujundada oma seisukoha ja olla ka siis rohkem valvel. teiste all pean silmas ennekõike valitsusi, sest mina saan asjast aru nii, et mõnikord on juba kokku lepitud, et laps adopteeritakse, selles lepiti kokku enne maavärinat. ja seetõttu on ka inimesi, kes püüavad nüüd seda adoptsiooniprotsessi lõpule viia ja selles ei olegi midagi ebaseaduslikku, kuid on teisi, kes kasutavad seda ära ja tegelevad inimkaubandusega. mina ja kolleegid UNICEF-ist eh, leiame, et sellest küsimusest tuleb rohkem rääkida, et me kõik oleksime teadlikud, et parlament oleks teadlik, liikmesriigid oleksid teadlikud sest äh, kui laps viiakse riigist välja, siis jõuab ta mõnikord ikkagi immigratsioonitalitusse, kes saaks siis takistada neid, kes last püüavad välja viia ebaseaduslikult, kõik peavad saama teha oma tööd. kas teil on lisaküsimus? suur aitäh ei ole. sellisel juhul saab sõna härra Kerek. En los casos de graves crisis humanit-. härra esimees, äh, proua volinikukandidaat looduskatastroofe on palju, me vajame vett, me vajame abi, tervishoidu, kuid äh, rohkem kui midagi muud, me vajame kohest juhtimist koha peal. me peame olema autorid prioriteet, me peame olema ametiasutused, mis on identifitseeritavad, selged vastutused, selged juhised selleks, et ülesandeid täita viia. me arvame, et Euroopa Liit võib mängida suurt rolli humanitaarabi andmisel, toetades valitsemist, valitsusi andmaks eh, nii-öelda juht, toetamaks juhte koha peal eh, luues meeskondi, rühmi, mis aitaks eh, inimesi koha peal selleks, et nende kriisidega toime tulla. proua volinikukandidaat, ma, ma nõustun äh, teiega täielikult, see on tõesti väga vajalik. Äh, mida me kuuleme koha pealt ja ma kuulen seda ka, äh, mida ka ma endistelt Maailmapanga kolleegidelt, et on on suur ebakindlus, kuidas asjad kõik nii-öelda kokku jooksevad, mis on olukord, inimesed teevad, mis, mida nad suudavad, kuid ka valitsus teeb seda, teeb. kuid ärgem unustagem, et valitsus on, valitsusel oli selja taga pikk nii-öelda ülesehitusperiood ja nüüd nad on jälle kriitilises ajas. ma tahaksin teha veel ühe märkuse. kuidas me, kuidas me saame avaldada või äh, anda võimaluse erasektorile tegelikult, sest jällegi, kui me peame sõltuma ainult riigisektorist ja rahvusvahelisest abist, siis me ei saa, ei, ei saa, ei saa taastada Haitit ähm, nii kergesti, see on, muutub palju pikemaks perioodiks ja pikemaks võitluseks, kui me mõtleme eriti just ülesehitustöö peale, me peame andma võimaluse ka äridele tulla tagasi sinna. me, on juba tehtud teatud tööd selles valdkonnas, kindlustamaks, et nemad ei jäeta, neid ei jäeta kõrvale, sest tööd, töökohtadega koos tuleb äh, ka inimese enesekindlus ja äh, eneseväärikus ja me ning me, ma, me peame ka erasektorit kaasama loomulikult äh, ma ei taha alahinnata riigisektori ja rahvusvahelise abi äh, äh, olulisust. see, kuid äh, nii see on. Äh, jätkuküsimus, palun. Äh, me loomulikult räägime siin inimeste toetamisest koha peal toet-, äh, ametiasutuste toetamine, nende aut-, aut-, ametiasutuste, keda inimesed äh, tunnustavad, me ei taha anda ähm, ja me peame mõtlema sellele, et, et äh, kriiside haldamisel peab olema konkreetne juhtkond. jah, see on väga õige moment õigel ajal, nüüd, kus me, et kui me räägime sellest, et institutsionaalne võimekus on nõrk, ilma selle toetuseta riik satub väga raskesse olukorda. et äh, see muudab riigi olukorra tõesti raskemaks. järgmiseks on sõna. Äh, nüüd keskkon-, need olid siis keskkonna ja keskkonnakomisjoni esitab järg-, esindab järgmine kõneleja. aitäh, proua esinaine, proua volinikukandidaat, ma tahaksin tulla tagasi looduskatastroofide eh, teemade juurde Euroopa territooriumil. Teie oma eh, kõnes eh, siis nii loodus- kui tehiskatastroofide ennetamisel ütlesite, see ei olegi teie väide, see on komisjoni väide, et te vaatate, et metsatulekahjude algatus. kas see tähendab seda, et Euroopa Komisjon teeb ettepaneku direktiiviks ja e-, esitab dire-, eelnõu, direktiivi eelnõu, mis puudutab metsatulekahjusid. meil on olemas resolutsioon kahe tuhande kuuendast aastast, nii nagu meil on juba olemas üleujutuste kohta. Teil on kaks minutit vastamiseks, proua volinikukandidaat. minu arusaamine on selline, et mis, mis, mis käib, mis on toimumas äh, metsatulekahjude valdkonnas, äh, nii arenguvaldkonnas kui põllumajanduslikus äh, vaatenurgas. ma ei tea selle detaile, kuid kui me vaatame üle ujutusi, siis on seal suur fenomen, nähtus ning me tahame aidata ühendusel reageerimaks kuid see on minu, äh, minu võimalus äh, olla väga lühike oma vastuses. see on val-, ma ei saa teile öelda jah või ei, ma pean seda veel uurima ning ma tulen siis teie juurde tagasi või teie ette tagasi selle vastusega, ma luban teile seda. kas on küsimus ka, jätkuküsimus? aitäh ma tahaksin samuti ka teada äh, ühest teisest soovitusest, mis mis oli siis äh, üleujutuste ning äh, kõrbestumise äh, jälgimine. kas te arvate, et see on oluline, et selline jälgimissüsteem või selline jälgimiskeskus loodaks? selleks siis see annab teile võimaluse töötada just selles ennetavas fa faasis. proua, sõna on teil väga oluline on selliste oskuste olemasolu, me peame teadma, kuidas, kus kohas need on, mis on nende ulatus ja mida see ja mida see keskus annaks lisa sellele teemale, mida rohkem meil infot on, mida rohkem informeeritud oleme, seda parem on ning seda paremini me tõenäoliselt oleme ka ette valmistunud ning lõppkokkuvõttes läheb see maksma vähem raha meie ühiskonnale, nii eh, siis eh, selles, eh, kui me peame sellega tegelema nüüd äh, viimane Catch the Eye sessioon ja see on äh, pühendatud siis inimtegevuseks äh, kasutatava ala piinamise ning samuti humanitaarpõhimõtete rikkumistele. nüüd härra Mitchell, Rahvapartei um,. kas volinikukandidaat võiks meile anda ülevaade sellest, mida saaks teha selleks, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu rolli suurendada nende riigijuhtide vastu, kes rikuvad seda, mida kohtu poolt lahendites on välja toodud. proua volinikukandidaat. see nüüd äh, läheb äh, sellesse valdkonda, kus humanitaarabi eh, erinevate põhimõtete, neutraalsuse põhimõtte tõttu eh, astub juba teise valdkonda ja Sudaani teema, see on poliitiline teema, mis eh, ei kuulu selle portfelli ulatusse, nii et ma arvan, et proua Ashton ehk oleks paremaks vastajaks teie küsimusele. nii et ma ei püüa kõrvale põigelda, ma lihtsalt leian, et see on teine valdkond. Eh, härra Guerrero Strom, kuidas te sooviksite parandada humanitaarruumi kaitset põhinevalt eh, humanitaarabi konsensusele, mis eh, jõustub eh, Hispaania eesistumise ajal. As we discussed earlier. nagu ka varem arutasime, on selle konsensuse läbivaatamine meil ees ja see aitab meil siis paremini defineerida need valdkonnad, millele peaks enam tähelepanu pöörama ning äh, Ehm, kaardistama kogu olukorra. kõige keerulisem siin on jällegi äh, tsiviil- ning äh, militaarvaldkondade vaheline seos ja Hispaania eesistuja peaks äh, ehk siis ka algatama arutelu selles valdkonnas, selles küsimuses. härra Kõrems, palun küsimus sooviksin esitada järgneva küsimuse proua volinikukandidaadile. mõni aasta tagasi Myanmar keeldus humanitaarabiorganisatsioonidele juurdepääsu äh, tagamisest äh, pärast looduskatastroofi. ma saan küll aru sellest ettevaatlikkusest või diskreetsusest selle probleemi puhul, kuid kindlasti tõi see endaga kaasa ka hävinud elusid kõneleja katkestati. proua volinikukandidaat, vastus. see äh, on äh, alati juhtumispetsiifiline, meie vastus. me lähtuma ma paremast äranägemisest vastavalt konkreetsele olukorrale ja siin oli ka põhjus, põhjuseks oli see, et äh, selleks, et sõjavägi kaasata, selleks peavad olema väga erilised kriteeriumid täidetud, peab olema tegemist mingi kriminaalset laadi tegevusega, et meil ei ole siin mingit ühte lahendust, peame arvestama konkreetset olukorda ning neid põhimõtet, põhimõtteid, millel rajanevad rahvusvahelised suhted. härra Stas, Rohelised. Eh, oma sissejuhatavas eh, sõnavõtus rääkis ta seksuaalsest vägivallast, selle kasutamisest. see on midagi, mida kasutatakse Ida-Kongos igapäevaselt, mida te kavatsete ette võtta oma suhetes Kongo juhtidega, Kongo valitsusega? praegusel hetkel need meetmed, mis meie käsutuses on, on need, mis tagavad, et kui me midagi teeme, kui me näiteks äh, põgenikelaagri ehitame, siis äh, me püüame äh, vä-, vähendada riski naistele, seksuaalse vägivalla riski ja püüame alati ka neid soosuhteid arvesse võtta ka oma koostöös partneritega, näiteks ÜRO-ga, et enam pöörataks tähelepanu ja tugevamaid sõnu äh, äh, poliitikutelt ning juhtidelt, et tagada, kõneleja katkestati. proua Teokarus. Um, do you have the intention to impose sanctions on those? Te tahate kas teil on plaan äh, panna sanktsioone nende peale, nendele riikidele, kes on, äh, kes blokeerivad äh, humanitaarabi saamise ja nendele, kes seda vajavad? minu portfellis ei ole see instrument, mis oleks minu kasutuses, sest neutraalsus, eba, siis erapooletus on see, mis on humanitaarabi sisu. Euroopa Liit ei anna arenguabi sellisel juhul või kui inimeste õigusi rikutakse, siis Euroopa Liit ei anna lihtsalt abi. ma võin anda äh, informatsiooni, avaldada ja avalikustada informatsiooni oma kolleegiumis ja mis mõjutab poliitiliste otsuste tegemist. nüüd neljas küsimuste-vastuste voor ja nüüd äh, härra Kööremps, Alde, palun. aitäh, proua esinaine, tuleksin selle operatiivdimensiooni juurde tagasi, millega peaks Euroopa Liit välja tulema selleks, et humanitaarkriisidele vastata, kas volinikukandidaat soovib edendada teatud burden sharing ut Euroopa Liidus, kas püütakse kaasata kõiki liikmesriike, et nemadki esitaksid endapoolsed panused äh, selleks, et tõepoolest äh, koormus äh, ühtlasemalt jaguneks liikmesriikide vahel? Uh, ma olen kindlasti selle koormuse jagamise või burden sharing'u põhimõtte pooldaja ja näen äh, ka seda, et uued liikmesriigid äh, peaksid aktiivsemalt osalema ja olles ise pärit ühest uuest liikmesriigist, siis minu üheks kohustuseks on äh, ka informatsiooni kodanikele viia. Äh, see on midagi, mis meie kui eurooplaste jaoks tõepoolest on vajalik, seda sõnumit peab edastama ma ei ole veel väga tuttav sellega, kuidas äh, on komisjonis suhe liikmesriikidega selles valdkonnas, kuidas see koormuse jagu, jagamine, jaotamine selles valdkonnas käib ja loodan sellega kindlasti järgnevatel aastatel lähemalt tutvuda, aitäh! kas teil on jätkuküsimus, härra Kõnes? nüüd proua Šastram, äh, Rahvapartei Herzlichen Dank, äh, Frau Kandidatin. Ich sag... suur aitäh. hea meel on äh, täna sellel arutelul äh, osaleda ja loodan, et see arutelu jääb meil viimaseks. Te rääkisite sellest vabatahtlike korpusest, kas äh, te teate, milline on olukord praegu selle teemaga ja kas te sooviksite eh, tõepoolest luua selle korpuse juba kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks? see on päris optimistlik plaan. Is... tõepoolest optimistlik on see plaan, kuid eh, kahe tuhande üheteistkümnes aasta on ju vabatahtlike aasta ja selles mõttes on see valik eh, loomulik see on ette nähtud Lissaboni lepingus äh, äh, artiklis kakssada neliteist ja siin on kaks asja, mida me peame silmas pidama, eelarve ja see, milli-, mis on selle korpuse eesmärk. eelarve selles mõttes, et kindlasti ei saa seda rahastada praegu, praegusest humanitaarabi eelarvest, see ei ole lihtsalt võimalik teiseks peame mõtlema seda, milline see, mi-, mida see, milline see korpus äh, saab olema. Äh, kui me räägime erinevatest kriisidest, siis tihtipeale ettevalmistus nendeks on äh, spetsiifiline. me peame kaasama neid MTÜ-sid, kes piiriüleselt tegutsevad kuidas me saaksime kaasata nii palju vabatahtlikku võimalik ilma seadmata ohtu nende elusid. võib-olla olen ma liialt optimistlik, kuna olen siin uus, kuid kui midagi sellist juba lepingus sees on ja on tulekul vabatahtlike aasta, siis on äh, see just õige hetk, me peame sellega edasi minema nii et äh, meil on vaja eelarvevahendeid äh, ning ähm, planeerimist. kas on jätkuküsimus? kas te näete ette ka raskeid äh, läbirääkimisi liikmesriikidega? proua volinikkandidaat. The uh, uh, opera, operation, operating word in this uh, is volunteer. kõige olulisem sõna siin on vabatahtlik või vabatahtlikkus see ei pea olema ähm, liikmesriik, me räägime siin äh, vabatahtlikest, me räägime sellest, kuidas seda, äh, kuidas vabatahtlikke sellesse valdkonda kaasata ja oleks äh, veider, kui meil oleks kohustuslik vabatahtlike korpus, nii et siin on liikmesriikide enda otsustada härra Cashman. lugupeetud proua volinikukandidaat, te ilmselt teate, et kuulamise ajal hinnatakse voliniku pädevust. olen siin istunud nüüd kaks tundi ja mulle avaldab sügavat muljet see, kui palju te teate, kui aus te olete, kui ähm, intelligentne inimene te olete ja te olete suurepärane näide sellest, mida nimetatakse poliitika sidususeks seepärast ma ei hakka midagi küsima, sest me peaksime edasi liikuma, et teid saaks ametisse kinnitada, aitäh! There were consensus okei okay.. olgu. mina lähen ikka oma joont pidi edasi meil on siin proua Elena Teokorasus PPD-st. tegemist on härra Cashman juba ütles ka, mida ka mina soovisin öelda, kuid siiski esitan küsimuse. mina olen igasuguse sõjalise sekkumise vastu. ja ma arvan, et ameeriklased ei lahku kunagi Haitilt kuid äh, kui me räägime siin äh, humanitaarkiirreageerimisrühma loomisest, äh, mis saaks sekkuda just pakilistel juhtudel. siiani ei ole me seda näinud ei Liibanonis, ei Sri Lankal ega ka mitte Haitil, nii et meil on vaja ühelt poolt vabatahtlikke, kuid meil on vaja ka organiseeritud vägesid, kes saaksid sellise ülesandega hakkama proua volinikkandidaat. jah. EU e Fast ja Europe Aidi idee, mis on välja toodud Barnieri raportis, ju liiguvadki selles suunas. liikmesriigile pannakse kohustused, kuid kui tekivad mingisugused suuremad puudujäägid, siis tuleb appi komisjon ehk Euroopa Liit tervikuna. minu meelest on see mõistlik. aga kui nii palju aastaid ikkagi ei ole midagi tehtud, siis peab olema ka väga hea põhjus, miks see on tegemata. enne kui ma pole aru saanud, milles see põhjus seisneb, oleks vastutustundetu võtta mingisugune selge seisukoht. kuid ma kavatsen kindlasti teha väga tõhusat tööd, et välja selgitada äh, mida on teinud nõukogu, mida kavatseb teha nõukogu, meie baroness Ashtoniga oleme juba ka rääkinud sellest, et seda diskussiooni tuleb hakata nüüd pidama nii-öelda operatiivtasandil ja kindlasti ma saan teile vastata siis, kui on välja selgitatud, miks ei ole seda tööd ära tehtud ja mida teha saab. kas soovite jätkuküsimust esitada? Μέχρι τότε προτίθεστε να εκδώσετε ένα τύπο δια... Kas teil on kavatsus luua teatud vabatahtlik pass, mida saaks kasutada mitmetes riikides, võttes arvesse neid riske, mis äh, vabatahtlikel on, äh, kuidas nad saaksid raskesti ületatavaid piire ületada näiteks Gazas? Thank you for this suur aitäh selle küsimuse eest. mul ei ole selle küsimuse kohta infot. ma tean, et ÜRO-s on ÜRO läbipääsu luba, ja see on dokument, mis aitab vastavaid inimesi, kellel see on, aga ma ei oska öelda, kas on võimalik humanitaartöötaja pass vastu võtta või neid välja jagada, ma pean teile, teie juurde tulema tagasi siis, kui ma oskan sellele vastata. sõna saab proua Toia sotsiaaldemokraatide nimel. proua volinikukandidaat, suur aitäh! Te olete meile kõigile jätnud mulje, et te soovite paremini toime tulla katastroofi tagajärgede likvideerimisega, kuid ühtlasi ka ennetada katastroofe ja luua struktuure ja tingimusi, et see kõik oleks võimalik. osana ennetustööst on ehk võimalik meil arutada ühte pikaajalisemat äh, kava. on olemas looduskatastroofid ja tehiskatastroofid ja sellised arengud, mis toovad endaga kaasa näiteks põudasid Aafrikas ja uutes riikides võetakse kasutusele suuri maalahmakaid, mida haritakse intensiivselt, kuid seejärel jäetakse sööti. kas te kavatsete äh, uurida ka seda küsimust? This uh,, this question see küsimus on seotud sellega, millised on katastroofide rohujuure tasandi põhjused ja teisest küljest siis seos selle arenguga, mis võib kas neid põhjuseid mm, välja juurida või vastupidi, muuta veelgi hullemateks. ja mina oma portfelli raames võin teha koostööd arenguvolinikuga, et me saaksime koos välja töötada arengustrateegiat mõeldes kogu aeg ka sellele, millised võivad olla tagajärjed, eriti ökoloogilise jätkusuutlikkuse seisukohalt, milline on mõju sisse- ja väljarändajatele ja inimeste elatusvahendite teenimise võimalusele ja milline on risk, et tekib mingisugune kriis. tõepoolest, see ei ole, see ei ole otse minu portfellis ja seetõttu ma ei saa teile praegu vastata täpsemalt, võin rääkida vaid sellest, mida kolleegiumis on arutatud ning meie koostöös areng, arenguvolinikuga kahtlemata siis arutame seda hiljem edasi. kas teil on jätkuküsimus? jah, suur aitäh. lubage mul teile panna südamele, eriti arvestades seda, mis mulje te olete siin jätnud, et teie võiksite püüda isegi neid teemasid arutada, mis on väljaspool teie ranget pädevusvaldkonda, sest intelligentne lähenemine asjadele on sageli äh, kasulik ja sageli nõuab, et väljutaks äh, oma kitsastest piiridest. humanitaarabi ja humanitaartöötajate puhul on ju nii, et äh, naiste õigusi on väga raske kaitsta, kui humanitaarabi antakse kiirustades, sest situatsioon nõuab kiireloomulist lähenemist. teeme selgeks et vastutusalade jagamisest räägin ma just sellepärast, et ei hakataks eeldama, et humanitaarabi portfelli raames asutakse võitlema näiteks veepuudusega Aafrikas, sest sellisel juhul me kasutame ära kõik oma ressursid ja me ei saa anda abi, kuid teisest küljest loomulikult panen ma südamele, et arenguvolinik ja teised asjaomased isikud uuriksid neid faktoreid, mis võivad viia kriisideni, kus tuleb anda humanitaarabi aitäh, sõna saab härra Kristjan Predõver äh, Rahvapartei fraktsioonist. aitäh, proua volinikukandidaat, äh, sooviksin teile esitada küsimuse, mis äh, puudutab humanitaarabi ja Euroopa Liidu sellealast tegevust ning selle seost riikliku humanitaarabiga. milline on teie arvamus praegusest asjade seisust? milline on eh, sidusus eh, Euroopa ning riikliku humanitaarabi vahel ja teiseks, eh, milline on teie arust põhiline lisaväärtus, mida Euroopa Liit siin valdkonnas annab? milline on teie arvamus? suur tänu yeah.. Uh, over the last uh... proua volinikukandidaat, viimastel aastatel on saavutatud edu koordineerimise vallas, eriti kui me nüüd vaatame Akra lepingut. kõigepealt oli deklaratsioon, siis tuli Akra ja erinevad eh, tegevusjuhised on hakanud vilja kandma selles suhtes, et nüüd on lihtsam eraldada eh, raha arengumaa hüvanguks arengumaade hüvanguks ja see tähendab seda, et ähm, aina rohkem tähelepanu pööratakse konkurentsieelistele, sellele, mida erinevad äh, doonorriigid või partnerid suudavad pakkuda. Euroopa on alati olnud kõige tugevamini esindatud arenguabi andja ja selle kohaloleku, selle esindatuse tõttu on Euroopa ka mõjutanud ülejäänud maailma, muuhulgas ka Maailmapanka ma arvan, et Euroopa konkurentsieelis peitub kahes asjaolus. kõigepealt see, kui palju tähelepanu Euroopa pühendab mitmekesisusele, kuid ka see, et kaasatakse väga erinevad küsimused, näiteks naiste õigused, areng, väikeseskaalaline erasektori areng ja nii edasi ja nii edasi. ma olen väga uhke, et eurooplased on tähelepanu juhtinud neile küsimustele kui teil on mingisugused varad, on võimalik hakata laenama raha, on võimalik luua oma ettevõte. mis puudutab keskkonda, siis mitte keegi ei ole teinud sama palju keskkonnaalaste küsimuste panemiseks arenguagendasse kui Euroopa. muidugi võib öelda, et sellest ei piisa, seda ei ole, seda on vähe. Euroopal on raha, aga Euroopal on ka väärtushinnangud ja see on arengule kasuks. kas teil on äh, Äh, jätkuküsimus. ei ole soovinud teile õnne. We, we now have the um, sellisel juhul oleme jõudnud äh, osalevate komisjonide ähm, küsimusteni. härra Dominik Podis Ahvetist, äh, kus ta on aseesimees, palun. aitäh, proua esinaine proua volinikukandidaat, te vastasite äh, juba ühele küsimusele, mis puudutab olukorda Gazas. võtsin selle arvesse, kuid tuleksin selle juurde veel korra tagasi, sest kahjuks äh, see tragöödia, mis on juba nii kaua väldanud, äh, muutub lähiajal veelgi tõsisemaks, nagu te teate, Egiptus otsustas sulgeda maa-alused tunnelid Gaza sektorisse, kus ja see tähendab seda, et enam kui miljon inimest äh, on täielikus isolatsioonis. toiduvarud äh, ei saa enam liikuda äh, Egiptuse ning Gaza sektori vahet ja selles olukorras, milliseid pakilisi algatusi kavatsete ette võtta selleks, et seda humanitaarkriisi leevendada, et ei järgneks uus katastroof? Two minutes to answer Teil on vastuseks kaks minutit. ma pean seda üheks tähtsamaks küsimuseks, mis koosneb mitmetest keerukatest väiksematest küsimustest kuid äh, vastava valdkonna volinik ei saa tegutseda üksinda, ta peab tegutsema koostöös kolleegiumi ja liikmesriikidega. ma ei paku siinkohal täna välja ühte poliitilist algatust, sest kui ma seda teeksin, oleks see vastutustundetu kolleegide suhtes, kellega ma olen seda küsimust arutanud väga põhjalikult. Nemad on mulle öelnud, et humanitaarabi perspektiivist on tegemist ühe küsimusega, see küsimus on muidugi ligipääs. kui me ei paranda ligipääsu, siis tekivad tohutud probleemid, mis muudavad äh, väga õnnetuks väga paljude inimeste elu. ma mõistan seda. ja ma võin ju pakkuda oma seisukohta, kuid ma ei peaks seda tegema, sest minust üksinda ei piisa lahendamaks äh, küsimust, äh, mis on tegelikult juba aastakümneid vana, mis äh, puudutab usaldust erinevate rahvaste vahel. aga ma kavatsen omalt poolt tagada, et seda küsimust arutatakse kõrgel tasandil kolleegiumis ja eriti just Relaxi volinike vahel. Odess, do you have a follow-up question? kas te soovite täpsustada? Te rääkisite seda, et kiireloomuliste küsimuste puhul kriisiolukordades on võimalik Euroopa Liidul kasutada teatud juriidilisi instrumente, eh, lepinguid, mis eh, liik-, mis eh, Euroopa Liidul teatud riikidega on. kuidas oleks võimalik nüüd Euroopa Liidul Iisraeliga lepingut kasutada selleks, et see, neid läbipääsuviisasid, neid läbipääsulubasid kergemini saada? I, I have all... ma olen jälginud seda küsimust tegelikult ikkagi rohkem väljaspoolt kodanikuna. ja ma pean seda küsimuseks, mis on väga oluline. aga mul on jäänud mulje, et Euroopa Liit on käitunud väga järjepidevalt, et tema seisukohad on olnud järjepidevad. aga et kahtlemata on võimalik Euroopa Liidu mõjusust suurendada asi ei ole selles, et Euroopa Liit ei oleks võtnud seisukohta. ma ei tea, millise, millisel määral, millise piirini kasutatakse praegu olemasolevaid instrumente, ma pean seda uurima, see küsimus on minu jaoks uus, kuid ma kavatsen äh, aru küsida ja nõu pidada vastavate volinikega, eriti baroness Ashtoniga kas nendes instrumentides on midagi, mida me saaksime kasutada, mida me oleksime võinud kasutada, kuid pole seda teinud, ma küsin ka miks ja siis saan ma teile vastata, aitäh. We now move on to the nüüd me läheme eh, järgmiste küsimuste juurde, meil on jätkuküsimused eh, poliitilistelt fraktsioonidelt, mida ma loen eh, ette, mis on meil saadetud kirjalikult ning vastus on siis, vastuseks on võimalus üks, üks minut kolmkümmend sekundit. esimene küsimus on mõned riigid äh, äh, pressivad välja rahvusvaheliselt äh, vahel ühiskonnalt äh, abi ja hoiavad enda ressursid endale, nagu näiteks Etioopia. mida siis teha sellisel juhul? Teil on äh, poolteist minutit selleks, et vastata sellele raskele küsimusele see on äh, tõesti raske küsimus, sellepärast, äh, sest äh, see on ka moraalne küsimus, mida teha? kui te teate, et näiteks valitsused nii-öelda kuritarvitavad oma kodanikke selliselt ja need, keda kuritarvitatakse, need ju kannatavad. parim, mida me võime teha, ütleksin mina, on see, et väga, väga Äh, ettevaatlikult ikkagi anda abi nendele inimestele, kes seda vajavad, mitte, äh, mitte valitsustele ning, ning äh, anda valitsustele näha, siis anda valitsustele mõista ja näidata ka meedias, et me teame, mida nad on teinud. rahvusvaheline üldsuses on olemas üks instrument. et kui te rikute rahvusvahelist humanitaarõigust, siis te ei, siis teid lükatakse välja rahvusvaheliselt humanitaarabi areenilt. Äh, mõnikord äh, valitsused ei, äh, ei hooli sellest, aga ma arvan, et see on parim, mida me saame teha, on ikkagi püüda midagi ette võtta. teine jätkuküsimus. kuidas te kindlustate, et humanitaarabi jääb autonoomseks ning ei kasutata kriisi haldamise, kriisi haldamise Äh, instrumendina äh, välispoliitikas. Äh, üks esimesi asju, mida minu loodetavasti tulevased kolleegid mulle ütlesid, on, et ärge laske teha humanitaarabi ressursside ning tsiviilkaitse vahel selget vahet. ma arvan, et need on, neil on õigus, sest see on raha, mis, mis läheb inimestele, kellel ei ole midagi muud. see on see, kas nad jäävad ellu või surevad äh, sõltub sellest, kas nad saavad selle abi või mitte, nii et see, see eelarve on minu jaoks püha. ma uues portfelliga, ma hoian need kaks eelarvet eraldi. ning kui on olemas uus instrument tsiviilkaitseks, siis see uus instrument peab olema eraldatud, eraldatud humanitaarabi eelarvest Äh, milliseid äh, võimalusi te näete äh, uurimaks innovatiivseid finantse? Ähm, kas te toetaksite parlamendi soovi leida uusi vahendeid, fonde humanitaarabiks? esimene asi, mida ma teeksin, on ühineda, siis saada kokku arenguvolinikuga ning vaadata, millised kohandused on juba tehtud arenguabis millised on ressursid, millised on äh, pikaajalised äh, arengud. Äh, samuti oleme väga huvitatud koostööst parlamendiga ja loomulikult ka komisjoni ja nõukoguga, olemaks realistlik selles suhtes, mis on vajadused. kui, kui me peame vaatama, et kui me näiteks, me näeme, et äh, katastroofid lähevad järjest tõsisemaks äh, ja sagedasemaks, siis äh, mida me saame teha? loomulikult me teame, et ressursside üle käib võitlus ja konkurents, aga kui raha peab kasutama, siis peab seda kasutama väga tähelepanelikult ning vastutustundlikult. kui katastroofid kolmekordistuvad, nende arv, kui sõjad sagenevad, ja meil on sama eelarve, mis äh, praegu ning, ning äh, ja me ju teame ka, et inimeste või rahvastiku arv kasvab äh, järgmine. Ähm, me ju teame, et kahe miljardi võrra suureneb maailma rahvastiku arv järgneva kahekümne aasta jooksul, siis see võib ju viia kõik kaoseni. kui see on trend, siis me peame olema ausad ning me peame ütlema seda, et meie ees seisab selline reaalsus. samal ajal ma väga usun äh, äh, innovatiivsusesse ning loovasse mõtlemisse ning me äh, teame, et peame probleeme lahendama kõige tulu, tulu, tulusamalt. kahjuks me peame katkestama. uus küsimus. kas volinikukandidaat võiks rääkida täpsemalt, mida ta näeb oma rolli rahvusvahelises koostöös ning kuidas kuidas see on, on seotud härra Pierbalksi ja proua Lady Ashtoni tööga? ja sama, sarnane küsimus tuleb veel. ja parlamenti kritiseeritakse sageli selles, et ta huvitab, teda huvitab ainult tema oma võim. aga kõigepealt äh, Lady Ashton ja härra äh, Kõht ei läinud Haidile. kas te teate ikkagi, kes mida teeb komisjonis, kas te äh, on võimalus olla täielikult äh, vastutustundlik ja kas te saate aru äh, oma kohustustest humanitaarabis või te olete lihtsalt Lady Ashtoni nii-öelda aseaine? lubage mul kõigepealt kergem küsimus. jah, mina olen, mina olen humanitaarabi volinik ja katastroofi reageer-, katastroofile reageerimise volinik nagu me oleme täna siin ka arutanud, on palju valdkondi, milles ma loodan Lady Ashtonile, et ta viiks edasi sõnumi, et ta tugevdaks teemasid, mis vajavad, mis vajavad reageerimist ka valitsusjuhtidelt, kaitsevaldkonnast ja nii edasi. kui ma teen seda, kuid minu vastutus kui mind kinnitatakse, siis mina olen humanitaarabi volinik ning äh, katastroofi reageerimise volinik. Äh, rahvusvaheline koostöö, see on, äh, see on uus asi minu portfellis, ma võtan selle ja ma tahan seda korrata, sest ma arvan, et see on õige lähenemine, mis ma juba olen ka öelnud. ma töötan rahvusvahelise koostöö suunal nii palju, kui see on seotud minu peamise vastutusega ning minemata konflikti nende kohustustega, sest kui mina ei, kui mina ei ole neutraalne või sõltumatu, siis ma ei ole ka kasulik meie humanitaarabitöötajatele, ma pean kaitsma seda positsiooni, ma pean kaitsma sõltumatuse äh, äh, positsiooni, äh, kuid ma pean tooma samal ajal siia teemat nii parlamendi kui komisjoni need teemad, mis on seotud minu valdkonnaga ning eh, siis vaatame, kuidas rahvusvaheline koostöö on võimalik. minu, minu äh, eh, ko- äh,, kolleegid äh, Maailmapangast juba ütlevad seda, et et me, et me küll ei taha minna siin, me ei taha, et sa lähed, aga kui te lähete ära teisele ametile, kas me võime teha koostööd, kas me saame jääda partneriteks? me võime struktureerida rahvusvahelise koostöö valdkonnad sellel teemal ja eriti laiendada seda. ma näiteks ei suutnud, ei saanud lõpetada oma mõtet ka Venemaa osas ja te ei saa ka seda lõpp, te ei saa lõpetada, te ei saa lõpetada Venemaa küsimust ka praegu. Äh, nüüd me jätkame viienda küsimuste-vastuste vooruga ja sõna on härra Nobel Nossele. Äh, aitäh, härra esinaine, proua esinaine. ma tahaksin tulla tagasi selle tsiviil- ja sõjalise abi vahekorrast äh, küsimuse juurde. me teame, et see on raske teema, kuid Afganistanis jaanuaris oli Londonis konverents, äh, kus lepiti kokku uues strateegias, mis õppus tsiviil- ja humanitaar, eh, humanitaarabi eh, tähtsustatakse Afganistanis ning loodetavasti see protsess käivitub juba väga lühituleviku, lähitulevikus. tsiviilabi antakse eelkõige ÜRO ja Euroopa Liidu poolt, ma arvan, et see peab olema tõhus, veelgi tõhusam kas te selles väga lühikeses aja, selle lühikese aja jooksul või olnud võimalus mõelda, milline, millise lähenemise te võtate endale selles valdkonnas, selle, nende küsimuste puhul uh,? Are... on äh, teemasid, mis on uh, päris selged. näiteks see, et uh, sõjaväe esindajad ei tohiks uh, kohale viia humanitaarabi, mis nagu väga otseselt ähmastab seda piiri humanitaar- ning militaari vahel. Öeldes, et näiteks äh, militaarsõidukeid värvime nad valgeks, siis arvatakse, et tegemist on humanitaarabi sõidukitega ja siis neid ei pommitata. kuid äh, teisalt, kui humanitaarabitöötajad paluvad sõjalist äh, või sõjaväe poolt tuge, siis äh, on see põhjendatud. ja siis me kasutame oma kogemust äh, ning mõistust selleks, et äh, otsustada, kui äh, palju peaks sõjavägi olema kaasatud. eks sõduritel Afganistanis on võimalus ehitada koolimaja ja nad soovivad koolimaja ehitada ja kindlasti oleks see ka hea asi äh, Afganistani laste seisukohalt. kuid siin on, äh, võib äh, olla ka arengu või abi poole pealt pakkumisi selline koolimaja ehitada ning küsida, kas see ikka tõesti hea on, et sõjavägi seda teeb ja ma arvan, et see ei peaks tingimata selline küsimus olema praegu, vaid see, sellele küsimusele me peaksime keskenduma ka konsu-, konsensuses. Saksamaal ja ka teistes riikides eh, MTÜ-d eh, praegu arutlevad sellel teemal ja nad soovivad eh, ka selget kategoorilist eraldust äh, sõja, sõjaliste ning äh, tsiviilülesannete vahel, nad ei soovi segu nendest kahest, kuidas te reageeriksite? proua volinikukandidaat. Äh, just see ongi minu seisukoht. see võib tunduda millegi heana, kuid samas ta paneb, seab inimesed ohtu äh, et ühelt poolt see näide, mille ma tõin, see on hea, et äh, näiteks ehitatakse koolimaja, kuid äh, samas äh, pannakse humanitaartegevused, seatakse nad ohtu selliste algatustega. me teame, millised on need juhud, millal kindlasti ei tohiks humanitaarplatvormil kaasata äh, sõjaväge, kuid on teatud juhte, kus äh, humanitaartöötajad soovivad, et eskorditaks või toetataks neid sõjaväe poolt, siis on see õigustatud, kuid me peame otsustama nende vahepealsete juhtude osas. nüüd sõna Michel Strichlile, palun. Euh, tuleksin tagasi nende naiste ja laste juurde, keda igapäevaselt vägistatakse kuidas meil on võimalik äh, siin teha ka ennetustööd selleks, et neid kuritegusid vältida. Äh, siin need vägistajateks ei ole mitte ainult äh, sõdurid, vaid ka tsiviilisikud. millised oleksid need piisavad ennetusvahendid ja ka karistused, mis aitaksid sellist praktikat vältida? proua volinikukandidaat kindlasti eestkõnelemine on väga oluline, kuid sellest ei piisa. oluline on, et inimesed oma tegude eest vastutaksid. kui on tegemist äh, rahvusvaheliste jõududega, vägedega, siis alati on nad vastutavad oma tegude eest. ja kindlasti ei saa rahvusvaheline kogukond olla ükskõikne selle suhtes, mida nende relvajõud tea-, teevad. Madame Stifler. proua Stifler, kas teil on jätkuküsimus? ei ole? nüüd sõna proua Veronique de Kaiserile sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, proua volinikukandidaat, mul oli küsimus Gaza kohta ja seda juba mitmel korral esitati ja isegi kui ma seda teistmoodi esitaksin, ei vastaks te erinevalt. esitan siis teise küsimuse, me hindame kõrgelt teie kogemust Maailmapangas ja kindlasti on see teile kasuks edasises töös, kuid äh, siiski segab meid siin üks aspekt. Äh, te rääkisite riigifondide kasutamisest äh, kuidas äh, käituda selles valdkonnas, arvestades ka Euroopa Liidu abi äh, silmapaistvust uh,? At least as far as the World Bank is concerned. nii palju, kui see puutub uh, Maailmapanka, siis Euroopa Liit on vägagi nähtav uh, kahekümne neljast juhatuse liikmest on meil kaheksa või üheksa Euroopa liiget ja see on äh, vägagi tugev ning kuuldav hääl. Euroopa üldisena on äh, suurimaks äh, Maailmapanga aktsionäriks. kui rääkisin kolleegidega sellest, et tööle tulla Brüsselisse, siis siin Äh, siis tegelikult äh, oli ette nähtud see, et äh, Maailmapank peaks oma peakorteri üle viima sinna, kus tema suurim aktsionär on, nii et võib-olla teie, kallid kolleegid, järgnete mulle Brüsselisse, ütlesin siis oma Maailmapanga kolleegidele. Euroopa Liit ei ole võib-olla tõepoolest nii nähtav kui mingi konkreetne projekt, millel on mingi riigi, näiteks Prantsusmaa lipp juures. väga palju enam saab ära teha selleks, et äh, teavitada inimesi sellest, kust äh, raha tuleb. kui töötasin Hiinas, siis viidi mind kooli, mida rahastas Maailmapank. ja tegemist oli kahepoolse projektiga Saksamaaga ja koolil oli suur äh, silt üleval, kus öeldi, et äh, toetus Maailmapangalt ja Saksamaa äh, fondilt. ja ma arvan, et me võiksime enam niimoodi tunnustust avaldada, et me küll ähm, koostame raporteid, kuid samas me nendest allikatest ei räägi kas on teil jätkuküsimus? Euh, jah, võib-olla näiteks Gaza suhtes Maailmapangal oli äh, va vaja aasta, enam kui poolteist aastat selleks, et tulla äh, et tõepoolest kohale saada näiteks ravimid, samas kui Euroopa Liit palju kiiremini tegutses? Admittedly we, we... maailmapankas äh, on äh, projektide ettevalmistamine ning läbiviimine suhteliselt konservatiivne. et ühelt poolt ma olen uhke selle üle, mida pank on saavutanud, kuid Äh, teisest küljest kindlasti on vaja enam kontrolli, enam analüüsi. ja ma arvan, et me peaksime neid kahte reaalsust äh, üksteisele lähendama, sellega ma olen nõus. nüüd äh, sõna härra Michael Kaalerile Rahvaparteist. Sie wollen im Bereich humanitäre Hilfe und Krisenreaktion proaktiv ab-. Te ütlesite, et humanitaarabi ja kriisivaldkonnas tuleb käituda proaktiivsemalt. milleks on vaja muidugi sobivaid partnereid, kellega koos saaks äh, proaktiivset äh, koostööd teha. me teame, et teil on ulatuslik Maailmapanga kogemus. kuidas teie näete, milles seisnud Euroopa Liidu puudujäägid äh, töös mitmepoolsete mitmepoolsetes organisatsioonides. mulle tundub, et kahetsusväärselt kombel on nii, et te proovite praegu siin tulevasi kolleege mitte ette välja vihastada, näiteks härra Piibalgs ja härra De Kruht, kui te juba alguses ei võta arvesse, kui suur on tege-, tegelikult teie pädevus, siis võib-olla krabatakse teie pädevus endale ja te ei saa seda kunagi tagasi. proua volinikukandidaat ma võtan seda märkust väga tõsiselt. kindlasti ma ei sooviks, et mind lükataks kõrvale sealt, mis on minu ala. siis ma ei saa ju oma tööd teha. kuid vastutus käib koos ülesannete delegeerimisega. kui ma pean aru andma, siis ma pean ka vastutama ja siis mul peab olema võimalus oma tööd teha. aga aitäh, et mind hoiatasite. ma võtan seda arvesse. Euh, kas on lisaküsimus? jah, aitäh. lisaks rahvusvahelisele koostööle, mida teevad valitsused, soodustavad valitsused ka mm, rahvusvahelist diplomaatiat kas me võime ehk tulevikus oodata, et te hakkate tööle Euromeedi AKP riikide mõne muu ähm, organisatsiooniga? näiteks äh, AKP järgne kohtumine on Tenerifel juba märtsis ja Haiti küsimust arutatakse ju jätkuvalt, kas äh, selles osas võiks toimuda mõni uus koosolek, mõni uus äh, kohtumine? proua volinikukandidaat, ma lähen sinna, kuhu vaja, Te võite olla kindlad, et ma suhtun oma tööülesannetesse tõsiselt. ma usun ka sellesse, et äh, kõiki partnereid tuleb kaasata, et tuleb jõuda kõigini, ma usun, et Euroopa Parlament esindab kodanikke ja et inimesed, kes praegu siin ruumis viibivad, on rahva poolt valitud. praegu annan ma aru teile, aga hiljem teen ma teiega koostööd ja teen tööd nende partneritega, keda siin on nimetatud. arvan aga ka, et ma pean veel õppima, ma pean õppima, pean teada saama, milliseid lisaväärtusi pakuvad need erinevad foorumid ja mida saan sinna pakkuda mina. kuid kahtlemata võtan ma väga tõsiselt oma kohustust olla seal, kuhu mind on kutsutud. ja nüüd siis viimane küsimus. selle saab esitada härra Keimitšel. suur aitäh, proua esinaine, proua volinikukandidaat ma küsisin esimese küsimuse ja mulle langeb osaks au küsida ka viimane. rahvapartei fraktsiooni koordinaatorite nimel äh, annan teile üle meie õnnitlused. ma saan aru nii, et me kindlasti usaldame teid. kunagi arvati, et Berliini müür ei lange kunagi ja langes siiski. ma arvan ka, et meil on võimalik vaesusest teha ajalugu. ja kui me täna õhtul soovitame teid ametisse nimetada, siis me esindame viitsadat miljonit inimest. meil on vaja, et te teeksite meiega tihedat koostööd, teie ja teie ametkonnad. me loodame, et me saame teiega kontakti võtta, mil iganes on vaja. me loodame, et te kuulate ära meie seisukohad, et meie saame teha tihedat koostööd teiega ja teie meiega. sellisel juhul äh, me tõesti äh, saame midagi muuta. tubli äh,, te olete väga tubli volinikukandidaat, ma õnnitlen teid. We now have the follow-up question. Mm, nüüd siis jätkuküsimused viienda küsimuste vooru kohta. ma ei andnud teile sõna, proua volinikukandidaat, sest ma arvasin, e, et see ei olnud küsimus, järelikult ei tule ka vastust. nüüd siis loen ette küsimuse, mille on esitanud poliitilised fraktsioonid ilma humanitaarsekkumise ja humanitaarõigusega, mille on ellu kutsunud ÜRO, ilma kohustuseta humanitaarõigust ka täita, ei ole mingit lootust. ei, ei ole meil mingit lootust, meil ei ole ka mingit lootust, kui abi vajav riik ei luba humanitaartöötajat riiki, mida me teha saaksime? kaks minutit, palun. ma arvan, et seda vastust pean ma alustama suurte raskustega, sest kokkuvõttes ju on ainult jätkusuutlik areng, mis annab inimestele ka valikuvõimaluse ja laseb neil saavutada majanduslikku jõukust ja toob kaasa äh, demokraatliku valitsemistava, ainult see on lahenduseks, ainult siis, kui on olemas selline jätkusuutlik areng, lõpevad äh, teatud liiki katastroofid ja lõpetatakse abitöötajate takistamine. minu portfell on ikkagi väga seotud ülejäänud Euroopa Liidu volinike portfellidega, eriti sellega, mis puudutab arenguabi. mina omalt poolt luban toetada arenguvolinikku, sest ainult siis, kui inimesed on vabad tegema valikuid ja otsuseid, ainult siis saab tõeliselt toimida nende majandus ja ainult siis saame me teha lõpu neile probleemidele, mis meie ees on täna. Thank you very much suur aitäh teile! I get a lot of help from sekretäriaat aitab mind väga palju, suur aitäh! nüüd oleme me jõudnud kõikide küsimuste voorudega ühele poole. ma tänan kõiki siinviibijaid, kes küsimusi esitasid, ma tänan ka proua volinikukandidaati vastuste eest, mis ta meile andis. proua Georgieva, kui te soovite, on teil nüüd võimalus lõppsõnaks ja teil on selleks aega viis minutit. lugupeetud proua esinaine, tegemist on olnud väga viljaka aruteluga, seetõttu ei peagi ma oma lõppsõna väga pikalt ähm, vormistama. ma soovin teid tänada selle eest, et andsite mulle võimaluse nende küsimuste eest, mis te esitasite ideede eest, mis siit võrsusid ja mis ma olen kirja pannud, et neid edasi uurida. nii mõnigi küsimus jäi vastamata, kuid ma kavatsen uurida kõike, millele ma ei vastanud. ja teie loal teie loal tahaksin nüüd tõesti teha väga lühidalt, sest mitmel korral rääkisin ma palju pikemalt, kui mulle aega oli antud. nii et suur aitäh teile ja ka üks väga isiklik märkus täna on juhtumisi minu ema kaheksakümne üheksas sünnipäev. ja ma oleksin muidu igal juhul viibinud koos temaga. ja seetõttu annan ma teile ühe viimase lubaduse, see lubadus on määratud minu emale. minu ema on alati uskunud Euroopat, ta on üle elanud teise maailmasõja Euroopa lõhenemisi, kuid ta on alati uskunud Euroopat. ja üks asi, üks asi, mida ta soovis, et mina teeksin, oli, et ma õpiksin prantsuse keelt, kuid ma ei ole seda teinud ja oma emale luban ma seda, kui mind äh, kinnitatakse, kui mind kinnitatakse volinikuks, luban ma õppida ära prantsuse keele. aitäh! Madame la commissaire désignée, que nous sommes nombreux et nombreuses dans cette salle. aitäh, me kindlasti siin saalis on mitmeid, palju neid inimesi, kes on nõus teid aitama selle lubaduse täitmisel, kuid enne, kui äh, koosoleku lõpetame, tuletan meelde koordinaatoritele, et äh, täna kinniste sein-, uste taga leiab aset äh, äh, kuusteist kolmkümmend ASB kolm, seitseteist kolmkümmend koordinaatorite kohtumine. koosolek on lõppenud.